Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, thank you very much for lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast ja aitäh tulemast, tahaksin uuesti avada meie koosoleku. ma tervitan siin tema ekstsellentsi Almas Kansavievit meil on kuulamine Jaakon Saari raporti kohta, mis puudutab Euroopa Liidu Kasahstani partnerlussuhete väljakutseid. meil on siin terve rida eksperte täna kohale kutsutud selleks, et läbi viia kuulamine, mis toimub hetkel, kui meie väliskomisjon äh, ku- koostab raportit Äh, süvendatud äh, koostöölepingu kohta Kasahstaniga, üheteistkümnendal oktoobril toimub meil hääletus selle raporti üle ja novembri lõpus äh, läbirääkimisi sisaldav mandaat läheb siis täiskogule. Te teate, et sellel kuulamisel on meil vaja rääkida tervest reast võimalustest ja väljakutsetest, mis peituvad Euroopa Liidu Kasahstani partnerlussuhetes. võimalustest, mis puudutavad kaubandust ja investeeringuid, aga ka poliitilisi, kultuurilisi ja ülikooli tasandil suhteid. me teame, et viimased arengud inimõiguste alal valmistavad meile muret ja et ka on näha jätkuvaid probleeme meediavabaduse tagamisel ja demokraatlikest põhimõtetest kinnipidamisel. nii et seda kõike tuleb tõstatada ka täna siin kuulamisel ja hiljem meie koostatud raportis. enne kui ma annan sõna meie kõnelejatele, meie ekspertidele, Paolo Bartolotsile, kes on Euroopa Liidu Kasahstani, Kõrgõzstani, Usbekistani delegatsiooni juht. Äh, samamoodi tegeleb tema delegatsioon ka suhetega Tadžikistani, Turkmenistani ja Mongooliaga, nii et teil on tõesti üüratu ülesanne, kallis kolleeg. üritage kõik need riigid ühe katuse alla nüüd kuidagi tuua, nii et härra Bartolotsi annaksingi kohe teile sõna, palun. Grazie eh,, vorrei River. suur tänu! kõigepealt äh, tahan tänada härra Brocki, kes selle ülitähtsa kuulamise korraldas. kahjuks ei ole mul võimalik jääda siia selle kuulamise lõpuminutiteni, sellepärast et mul tuleb minna keskkonnakomisjoni hääletama. aga tahtsin vähemalt natukene aega siin olla ja seda äh, põnevat äh, kuulamist siin ka oma silmade ja kõrvadega üle vaadata ja üle kuulata, sest me räägime siin täna nii tähtsast riigist nagu Kasahstan. ma meenutaksin teile, et Kasahstani puhul on tegemist väga tähtsa partneriga Euroopa Liidu jaoks nii kahepoolsetes äh, suhetes, poliitikas kui ka majanduses on väga palju toimunud äh, viimastel aastakümnetel ning äh, kahepoolseid suhteid on tugevdatud. tegemist on noore riigiga, mis pärast Nõukogude Liidu lagunemist iseseisvus ja on viimastel kahe, viimasel kahekümnendal aastal teinud väga suuri edusamme edasi, tegemist on ühe kõige dünaamilisema rahvamajandusega sealses piirkonnas. elustandard Kasahstanis on paranenud, seda eriti just äh, äh seetõttu, et on leitud väga palju äh, äh naftat ja muid maavarasid. peale selle mängib Kasahstan äh, väga tähtsat äh, rolli piirkonna edasiarendamisel. Kasahstan on enda õlule võtnud tähtsa juhtiva rolli ja seetõttu on äh, Euroopa Liidu jaoks Kasahstan tähtis ka, kui me soovime parandada suhteid kogu piirkonnaga seetõttu on ka väga tähtis, et uus partnerlus- ja koostööleping ähm, oleks äh, õige lähenemisega leping. meil on vaja ka majanduslikku ja kultuurilist äh, lähenemist. me peame tooma Kasahstani lähemale Euroopa Liidule, seda mitte ainult majanduslikel ja strateegilistel põhjustel, vaid ka selle, sellepärast, et anda kasahhidele edasi need kogemused, mida meil on olnud võimalus viimase poole sajandi jooksul koguda. peame näitama, et meie ei lahenda probleeme mitte relvade abil. sellel riigil on ikka veel probleeme lahendada ja tuleb teha tähtsaid samme, eriti just demokraatia edasiarendamisel ja inimõigustest kinnipidamisel ma ei räägi siin mitte ainult, vabandust, tegemist ei ole lihtsa ülesandega. senised positiivsed edusammud ei ole piisavad. Tea-, tänu dialoogile oli küll õnneks võimalik esimesi edusamme teha ja sellepärast ma arvan, et meie pühendumust tuleks veelgi tugevdada ma olen veendunud, et eriti tähtis on äh, väga järjekindlalt oma poliitikaid ellu viia, teha konkreetseid samme, mille kaudu lahendada tähtsaid küsimusi, mis on siiamaani lahendamata. dialoogi kaudu ja vastastikuse kogemuste vahetamise kaudu äh, on meil võimalik tõesti edasi liikuda eriti ka selles osas, mis puudutab äh, demokraatia arendamist ja inimõigustest kinnipidamist. meil tuleb äh, sellest väljakutsest kinni haarata, seda üheskoos Kasahhi rahvaga, selleks et demokraatia edusamme ka äh, edasi viia ja niimoodi elustandardit riigis parandada koostöö võib äh, majanduse, sotsiaalsete ja poliitiliste äh, suhete paranemiseni viia ja endaga kaasa tuua ka investeeringuid, mis on riigi jaoks väga tähtsad. koostöö kaudu on võimalik luua suhted, äh, mis põhinevad ühistel väärtustel. aitäh! suur tänu, kallis kolleeg! ja nüüd anname sõna ekspertidele. esimesena soovin siin tervitada proua Marleen Laruelli, kes on äh, uurija EUCAMis ja töötab ka George Washingtoni ülikoolis ähm, ja juhib seal Kesk-Aasia programmi. suur tänu, et olete võtnud pika tee jalge alla, et siia meie juurde jõuda ja ma loodan, et teie ekspertarvamusest on meie kõigi jaoks kasu suur tänu, suur tänu küllakutse eest ja võimaluse eest eh, sõna võtta. ma tahaksin eh, täna rääkida demokraatliku arengu, valitsemise ja julgeoleku vahelistest eh, sidemetest. mulle tundub, et Kasahstan üsna tihti demokraatliku riigi juhtimist eristab julgeolekust ja üritab julgeolekut tõlgendada mingisuguse äh, Afganistani laadse nähtusena, kuigi äh, valitsemine ja julgeoleku on ju omavahel väga tihedalt äh, seotud ja Euroopa institutsioonidel on täiesti õigus, kui nad omavahel liiduvad, eriti inimjulgeoleku definitsiooni läbi. kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on julgeolekuolukord Kasahstanis oluliselt halvenenud ja see on uus areng, Ähm, selles riigis, millest tuleb Kasahhi ametkondadega rääkida. on üsna mitu probleemi, ma võtsin välja kolm. kõigepealt olukord vanglates ja laiemalt äh, kinnipidamise asutustes äh, Kasahstanis tegemist on tõesti laiapõhjalise arenguga, äh, mis ei puuduta mitte ainult Kasahstani, vaid tervet maailma, eriti Euroopat vanglad on tõesti need kohad, kus värvatakse ja koostatakse kriminaalseid rühmitusi ja radikaalseid islamirühmitusi. see on kasvav trend vanglates ka Kasahstanis, eriti eh, provintsides asuvates vanglates ja ma arvan, et eh, see peab olema üks meie peamistest murekohtadest, eriti noorsoo kinnipidamisasutustes, sellepärast et väga selgelt on näha, kuidas äh, noori inimesi kutsutakse vanglasüsteemides äh, liituma radikaalsete või valitsuse vastaste liikumistega. nii et äh, tõesti, Kasahstan omalt poolt peab koolitama avalikke teenistujaid ja kõiki vanglates töötajaid ja kinnipidamisasutustes töötajaid sellise ohu eest ja see on töö, mida saaks teha koostöös Euroopa institutsioonidega selleks, et vältida äh, Ähm, tagajärgi, mis tulevad kaasa vanglate mm, äh, korrapäratus, korrapäratu haldamisega. Äh, süsteem on tõesti väga vildakas ja näha on, et Kasahstani poolt on puudu ka poliitilisest tahtest, et vanglates olukorda parandada. et Äh, ka panna piir kohtusüsteemis vohavale korruptsioonile. ja see on julgeoleku küsimus, mis tuleb üles võtta Kasahstani võimudega ja et äh, tekiks mingisugune dialoog võimalike meetmete kohta ja et need meetmed oleksid ka tõhusamad. nüüd teine julgeolekut puudutav probleem on äh, politsei ja julgeolekuteenistused mulle tundub, et ka siin peaks rahvusvaheline üldsus, eriti Euroopa institutsioonid, asjale natukene rohkem tähelepanu pöörama. nagu te teate, politsei ja julgeolekuteenistused Kasahstanis, nii nagu mujal Kesk-Aasias, on sügavalt korrumpeerunud ja see korruptsioon peatub ainult äh, siis, kui äh, selle äh, peatumisele on tugev siseriiklik surve, kui on tegemist mitterühmitustesse kuuluvate ametniketa, ametnikega ja kui korruptsioon on ainult viis äh, äh, konkurendi likvideerimisega, see ei ole mitte ainult demokraatlik, demokraatia küsimus, vaid ka julgeoleku küsimus. aastaid on näha olnud, Äh, sellist arengut, kuid kahe tuhande üheteistkümnendast aastast sai selgemaks see, et üsna mitmed rünnakud või kohalikud relvastatud pinged kriminaalsete jõudude ja ähm, korravalvejõudude vahel on tegelikult seotud konkurentsiga võimu üle äride või varade osas ja probleem on selles, et mõned julgeolekuüksused või politseijõud on ise osa varimajandusest millele nad tegelikult peaksid ametlikult vastu võitlema. see on asi, millele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata, kui Kasahhi kolleegidega kohtume. ja ma arvan, et äh, tuleb rääkida äh, ka mõnede julgeolekuteenistuste rollist äh, illegaalse rände, inimkaubitsemise ja narkokaubitsemise vahel. me tahame, et äh, Kasahstan teeks koostööd rahvusvahelise üldsusega nendes küsimustes, aga korruptsiooni küsimus, mis on süsteemist pärinev, tuleb tegeleda. sellega otseselt äh, seotud on ka kasvav probleem äh, kasvava hulga era- turvafirmade esile kerkimisega, see ei ole mitte ainult Kasahstani probleem, vaid me oleme näinud seda ka mujal, et julgeolekuteenistus, teenused äh, privatiseeritakse nii-öelda aga mulle tule, tundub, et Kasahstanis tuleb asjale eriti tähelepanu pöörata, sest nagu ma ütlesin, et on äh, kohtusüsteem nõrk ja korrumpeerunud. üsna tihti inimesed, kes töötavad äh, eraturvafirmades, ja turvavad äh, eraettevõtteid või avaliku sektori varasid, on tegelikult äh, sõjaväe äh, või politsei või siis millise taustaga, nii et tegelikult on tegemist karistamatuse kultuuriga julgeolekuteenistustes ja politseiüksused, olgu siis tegemist kas siis avaliku politsei ka või eraturvafirmadega õõnestavad kõik tegeliku julgeoleku taastamist riigis, eriti lääne ja lõuna osades on see problemaatiline. minu viimane punkt puudutab riski hindamist ja ähm, kliima katastroofide osas. Kasahstan on selles osas üritanud tugevat tööd ära teha kuid äh, kahjuks ei ole nad äh, sama palju saavutanud kui Venemaa näiteks, kus loodi hädaolukordade ministeerium. asi on pakiline, sellepärast et äh, riski haldamine ja valmidus katastroofide korral reageerimisel, reageerida on otseselt seotud ühiskonna valmisolekuga. me ei ole näinud, et Kasahstani riigiorganid oleksid valmis eh, ja võimelised tagama igapäevaselt inimeste julgeoleku ja turvalisuse, näiteks üleujutuste, tulekahjude puhul ja nii edasi. mulle tundub, et selles küsimuses ei pea mitte ainult võitlema Kasahstan korruptsiooniga riigiinstantsides, vaid ka äh, mõtlema sellele, kuidas ta oma iseenda kodanikele heaolu tagab. ja täiesti selge on see, et rohkem tuleb inimkapitali ja äh, juurdlustesse panustada. ja üks osa riski eh, hindamisest on väga oluline Kesk-Aasiale. nimelt peaks välja kooruma mingisugune uus viis, mida tähendavad intelligentsed teenused või salateenistusi ja kuidas kavatseda kasutada ka salateenistusi siis ja juurdlusteenistusi selleks, et toota rikkust äh, rahvale laiemalt? nüüd äh, uued tehnoloogiad ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine julgeoleku tagamiseks, kas siin on võimalus meie jaoks olemas, me võime rääkida Kasahhi ametkondadega loodetavasti rohkem küberturvalisusest ja siis äh, rääkida laiemalt demokraatilistel teemadel samuti, nii et kokkuvõttes mulle tundub, et Kasahstani ees seisavad väljakutsed, mis ei ole ainult neile omased, islamiseerumine, turvasektori privatiseerimine ja nii edasi, need on kõik asjad, millega on Euroopa riigid olnud ka äh, kursis, kuid äh, Kasahstan peab seda tegema väga raskes olukorras, nimelt äh, siseriiklikud riskid ainult kasvavad, kohtusüsteem, nagu öeldud, nõrk ja Kasahstani äh, võimud peaksid nägema oma julgeoleku peamise mootorina just nimelt demokraatlikku valitsemistava. see on asi, millele peavad rõhuma nii Euroopa Liit kui ka Kasahstan tegema seda dialoogi äh, korras ja seda eriti äh, kontekstis, kus järjest rohkem püüakse tähelepanu ebatasasuste tekkimisele ja siin ilmselt dialoogis mõlematel osapooltel on sarnased huvid ja et jõutaks lõpuks ka natukene laiemale ja inimlikulemale definitsioonile Kasahstanis julgeoleku kohta ja et julgeolek tegelikult on otseselt teotud demokraatliku valitsemistavaga, suur tänu! suur tänu, proua Laurele selle sõnavõtu eest järgmisena annaksin ma sõna härra Jevgeni Šovtisele, kes on Kasahstani rahvusvahelise inimõiguste ja õigusriigi büroo esimees. Thank you uh.... suur tänu. lugupeetud daamid ja härrad, komisjoni liikmed, mõned päevad tagasi eh, inimõiguste kõik kõrge esindaja mainis Kasahstani, Valgevenet ja Usbekistani riikidena, mis äh, suruvad alla opositsiooni ja valitsuse kritiseerijaid. lisaks sellele äh, ütles kõrge esindaja, et on äh, kasutatud erinevaid vahendeid, näiteks ähvardusi ja laimu opositsiooni vastu võitlemises selleks, et äh, seda teemat teile paremini esitada, on vajalik mainida äh, ilmselgeid negatiivseid suundumisi. viimase viieteist aasta jooksul ei ole riigis toimunud ainsadki, äh, ainsaidki valimisi, mis oleks Euroopa Liidu OSCE poolt demokraatlikuks tunnistatud opositsiooni pole parlamendis ega kohalikes omavalitsuses eh, esindatud. üks suurimaid opositsiooniparteisid nimega Alga, mille liikmed on kuuskümmend tuhat, on edutult üritanud viimased kuus aastat ennast valimistel registreerida. tal ei ole võimalik olnud osaleda normaalses eh, poliitilises tegevuses eh, see registreerimine, registreerimise keeramine on ideoloogiline kontroll. meil ei ole õigust rahumeelseks kohu, kohu, kogunemiseks, mis on OSCE reeglite vastu. isegi paariinimeseline pikett, seda peetakse eh, rahvakogunemiseks massimeeleavaldused on praktiliselt äh, keelatud. mais kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal keelati, keelati ähm, meeleavalduste pidamine äh, ohvrite ähm, mälestuseks hoolimata sellest, et meeleavaldused olid hästi rahumeelse iseloomuga. ja mõningad osalejad äh, arreteeriti ja äh, jäeti vangi viieteistkümneks päevaks. mõned äh, arreteeriti juba enne seda, kui kuulamine toimus. ei ole eratele- ega raadiojaami, mis võimaldaks režiimi kritiseerijatele olukorda tutvustada riigis rahvusvahelistele veebilehekülgedele ei ole tihtipeale ligipääsu. taga on kiusatud ka ajakirjanikke. et väga levinud on piinamine, nagu seda ütles ka piinamise eriraportöör Euroopa Liidust komisjon viitas ka faktile, et äh, Kasahstan ei täida oma kohustusi, mille on talle ÜRO konventsioon, äh, mille ta on äh, alla, hoolimata sellest on ÜRO konventsioonile alla kirjutanud. Kasahstan peab oma rahvusvahelisi kohustusi täitma septembri lõpus sel aastal Orhusi konventsiooni eh, komisjon esitas Kasahstanile hoiatusele, hoiatus või vähemalt kavatseb, arutab seda võimalust. ma sooviksin rääkida sündmustest Žanuasinis. Eh, sooviksin ka vastata mõnedele eh, Kasahstani sõusaadiku kommentaaridele Euroopa Liidus. see puudutab olukorda Kesk-Aasias Euroopa Parlament, vabandust, palun tehke aeglasemalt, sest tõlgid ei suuda sellist teksti tõlkida. võttes arvesse, et Euroopa Parlament on juba vastu võtnud eh, resolutsiooni Jalusi sündmuste kohta ning eh, ehm, väljendanud muret poliitilise opositsiooni allasurumise pärast ning sooviksin jagada teiega hiljutist informatsiooni. nagu te teate äh,, äh, Žalusini linnas on töötajad äh, streikinud, ka näljastreigi korraldanud ja äh, normaalset dialoogi ei toimunud ning äh, tuhat äh, kond streigis osalejad vallandati ükski neist streigis osalejatest ei olnud vägivaldses tegevuses osalenud. kuueteistkümnendal detsembril kaks tuhat üksteist Kasahstani iseseisvuspäeval otsustati eh, kodanike marss korraldada samal väljakul, kus protestivad, eh, protestivad eh, streikijad olid kogunenud. provokaatorid süütasid autosid kes ütlesid autosid ja rüüstasid poode. julgeolekujõud olid täiesti võimetud reageerima adekvaatselt, nad avasid äh, tulirelvadest tule ja nii hukus viisteist inimest. selle osas ei ole läbi viidud ülevaatlikku avatud äh, uurimust, kus avalikkus saaks osaleda, hoolimata soovist äh, see, seda, sellest, et on soovi avaldanud selles uurimuse tulemustega tutvumisel ka rahvusvahelised äh, organisatsioonid, muuseas ka Euroopa Parlament. erinevad aktivistid mõisteti süüdi, kuigi nad olid ennast süüdi tunnistanud pärast piinamist paljud neist on endiselt kinnipidamiskohtades ei tea, miks politseinikud ei olnud õigevalt, äh, õigesti varustatud äh, ja et nad, miks nad ei olnud võimelised äh, mässu maha suruma. ning vägivallatsejad saadeti vangi sama pikaks ajaks kui streikijad praegusel hetkel toimub mm, kohtuprotsess seal ta- äh, linnas üle ühe ametiühingu liidri üle, kes, keda süüdistatakse vägivallale üleskutsumises ning kuritegeliku rühmituse loomises. mina jälgin seda protsessi algusest peale. kuus aastat juba üritab see opositsioonipartei registreerida ennast. ta ei ole kunagi osalenud vägivaldses tegevuses ta on äh, parlamentaarse iseloomuga äh, partei. selleks, et eesmärkideni jõuda, kasutatakse äh, totalitaarselt minevikku kuuluvat nõukogulikku teelt. küll külaliste saabumine rahvusvahelistest organisatsioonidest saab negatiivse kriitika osaliseks. ja ma tahaksin teile öelda, et äh, nendes, nendes tingimustes äh, opositsiooni probleemid aina kasvavad, kui äh, poliitilised aktivistid äh, süüdi mõistetakse, siis see võib pidurdada igasuguseid poliitilisi protsesse Kasahstanis. võttes arvesse toimunud läbirääkimisi äh, koostööleppe sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Kasahstani vahel, peaks küsima, kas Kasahstan, kuidas Kasahstan kavatseb parandada inimõiguste olukorda ja võib-olla peaks kokku panema komisjoni, kus osaleksid rahvusvahelised äh, vaatlejad, kes uuriks, mis toimus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sügisel, äh, äh, ennistataks kõiki streikijate õigused, kes töölt lahti lasti ja garanteerima poliitilise opositsiooni takistamatu toimimise. suur tänu teile! Grazie del suo contributo. Adesso eh, do la parola alla dottoressa Andrea Smith. suur tänu ja nüüd annaks sõna proua Andrea Schmitzile, kes Teadus- ja poliitikauuringute sihtasutuse aseesimees. To speak here in this uh, round daamid ja härrad, suur tänu, et andsite mulle võimaluse siin täna sõna võtta. Kasahstan on kohe kindlasti üks äh, tähtsamaid strateegilisi partnereid Euroopa Liidu jaoks Kesk-Aasias ja sellel on mitu põhjust. esiteks, riigi majanduslik äh, profiil, ta on väga edukalt äh, üleilmses kapitalismi kapitalismiga kohandanud, ta on stabiilne ja kolmandaks ta teeb koostööd ka NATO-ga Äh, president on nüüd pea kaks aastakümmet olnud võimul, äh, riik on avatud välismaistele ärimeestele ja loodab koostööst äh, kasu lõigata. teiselt poolt aga on poliitilise liberaliseerimise ootused ja pühendumus õigusriigi põhimõtetele, mis ei ole täitunud Kasahstani imidž kui stabiilsuse ankur on hakanud murenenud, seda tänu mitmetele sündmustele, mis on omavahel seotud, mõnda neist juba mainiti eelnevalt. esiteks Lääne Kasahstanis toimunud sündmused ja rahutuste mahasurunemine, surumine eelmise aasta detsembrikuus äh, siis äh, süüdistused, äh, piinamised ja siis ka see, et Kasahstan on üheksakümne üheksanda, üheksakümne kaheksandal aastal kirjutanud küll piinamisevastasele konventsioonile, kuid piinamised jätkuvad, siis ajakirjanike, tsiviilühiskonna aktiviste, kes kritiseerivad avalikult valitsust, kiusatakse taga valitsus äh, on keeldunud äh, ÜRO inimõiguste kõrge esindaja palvele vastu tulla uurida eelmise aasta detsembrikuu sündmusi ja uurida ka piinamisjuhtumeid ja äh, Vladimir Kozlovi vastu jätkuv protsess, see protsess on selline, mida mille puhul on äh, riigi enda karistusseadustikku mitu korda rikutud. tegemist on suurepärase näitega selle kohta, kus ei kehti mitte õigusriigi mõtted, vaid kus seadus pannakse äh, võimulolijate tahet täitma. Need sündmused näitavad äh, väga hästi, et poliitikat Äh, juhib äh, Kasahstanis tahe jääda võimule ja üritatakse äh, maha suruda kõik katsed mõjutada poliitilisi protsesse altpoolt. Öeldakse küll, et praegu praegune valitsev olukord on eelduseks äh, olnud sellele, et riik on olnud nii edukas. Äh, sellegipoolest teatud sotsiaalsed rühmitused äh, on juhtimisest kõrvale jäetud. võimul oleva režiimi legitiimsus kaob ja väga raske on tasakaalustada äh, ähm, olukorda. Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia, mida rakendatakse nüüd juba viis aastat, on küsinud, kas Euroopa Liit ja liikmesriigid on piisavalt teadlikud sellest, et poliitika äh, meetmed ei ole piisavad selleks, et vastata väljakutsetele mitte ainult Kasahstani puhul, vaid ka naaberriikides. ühelt poolt Euroopa Liit on pühendunud äh, sellele, et äh, Kesk-Aasias avada ühiskonda ja vähendada lõhesid ja teha seda äh, dialoogi kaudu, kuid teiselt poolt Euroopa poliitika on keskendunud põhiliselt stabiilsuse tagamisele, toetab Kesk-Aasia valitsejad seda just äh, majandusliku ja julgeolekualase koostöö kaudu, eriti tehnoloogia siirde kaudu. samal ajal aga kasutab, äh, kasutavad juhid seda tehnoloogiat äh, ülejäänud rühmituste allasurumiseks. autorid autoritaarsed režiimid nagu president Nazarbajevi režiim üha rohkem äh, kasutavad avalikku ruumi enda huvides ja monopoliseerivad seda. meedia ja telekommunikatsioonimaastik muutuvad äh, ja seetõttu avalikkus muutub mitmekesisemaks äh, ka Kasahstanis ja seetõttu on Euroopa partneritel üha raskem äh, Äh, olla kindel oma praegustes, praegustes partnerites koha peal. lubage mul lõpetuseks rääkida mainitud arengute mõjudest partnerlus- ja koostöölepingualastele läbirääkimistele. Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis võeti vastu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta märtsikuus, sisaldab väga tähtsat sõnumit et nii Euroopa Liit kui ka Kasahstan võiksid lõigata kasu sügavamast majanduslikust koostööst, kuid edusammud äh, läbirääkimistel peaksid põhinema poliitilistel reformidel, see tähendab seda, et edusammud peavad põhinema Kasahstani poolsel poliitilisel tahtel äh, kinni pidada ühistest väärtustest see on tõesti kõige tähtsamaks eeltingimuseks ähm, mõistliku koostöö puhul. see võib kõlada vanamoodsalt, äh, kuid ilma moraalse ühise vundamendita äh, ei ole võimalik teha edusamme. Kasahstan ja Euroopa Liit peaksid äh, kinni pidama põhimõtetest, mida ma tahaksin välja tuua lõpetuseks. esiteks, äh, vähem võib vahel olla rohkem, selle asemel, et äh, kõiki erinevaid äh, võimalikke koostöövaldkondasid ära katta, tuleks keskenduda prioriteetidele. selleks ole vaja põhimõttelisemat arutelu Euroopa Liidus eesmärkide üle, mida on võimalik majandusliku koostöö kaudu ka reaalselt saavutada ja kes lõikab kasu sellest koostööst, seda küsimust tuleks sügavamalt arutada. kolmandaks, me ei peaks lähtuma mitte tehnilistest, vaid poliitilistest kaalutlustest ja meil tuleb tunnistada, et nagu iga partnerluse puhul on jagatud väärtused tähtsad ja neljandaks, pühendumust nendele väärtustele ei tohiks mitte tahteavalduste kaudu mõõta, vaid konkreetsete sammude kaudu. suur tänu! Eh, suur tänu teile! järgmisena annaksin sõna härra Tobias Baumanile, kes on eh, Venemaa, Ida- ja Kagu-Euroopa, Türgi, Kesk-Aasia eh, osakonna juht Saksa Tööstus- ja Kaubanduskodade Liidus. Yeah, thank you very much. I would like to give my presentation in suur tänu, äh, ma räägiksin saksa keeles, kui võimalik, äh, nii et palun pange kõrvaklapid pähe, kui te juhuslikult saksa keelt ei mõista, ütleb kõneleja. Ähm, ich... suur tänu kutse eest. ma tahaksin teile rääkida põhiliselt küll Saksa majanduse vaatevinklist, aga ma arvan, et see kõik, mida ma räägin teile, kehtib ka üleüldiselt Euroopa Liidu kohta et kuidas siis Euroopa Liit mõjutab Kasahstani ja Kasahstan Euroopa Liitu. Kasahstan on Euroopa majanduse ja Saksa majanduse jaoks üks kõige tähtsam partner Kesk-Aasias. see ei olnud kohe algusest peale niimoodi, sellepärast et Kesk-Aasia kõige tähtsamaks ja suuremaks riigiks, millel olid ka kõige suuremad äh, tulevikuväljavaated, oli Usbekistan, kus on üle kahekümne viie miljoni elaniku, kuid Kasahstan äh, oma väga liberaalse majandusarengu tõttu ja gaasi- ja naftasektori väljatöötamisega üheksakümnendatel aastatel läks Usbekistanist mööda ja nüüdseks pea üheksakümmend protsenti kaubandusest äh, Kesk-Aasia kunagiste Nõukogude liiduvabariikidega on kaubandus äh, Kasahstaniga, nii et Kasahstan on tõesti väga tähtis. Kasahstani majandus põhineb maavaradel pea üheksakümmend protsenti toodetest on mineraalõlid, nafta, gaas ja ülejäänud maavarad, suur osa nendest maavaradest jõuab ka Saksamaale. ja meil on kahepoolsed suhted Kasahstaniga, kuid me ei ole kõige suuremad investorid Kasahstanis, enne meid on äh, Holland ja Prantsusmaa äh, ja pärast me äh, ja siis veel ka Kanada ja meie oleme kuskil üheteistkümnendal kohal kuue protsendiga, nii et Kasahstan suurema osa Euroopa Liidu ettevõtete jaoks on tähtsaks turuks, kus müüakse pigem teenuseid, mitte aga ei toodeta. kuid tegemist on ühe kõige dünaamilisema turuga ja ka üks kõige suurema kasvuga turgusid. Kasahstani SKT kasvab igal aastal ka finantskriisi tingimustes ikka veel viis kuni kuus protsenti aastas. Euroopa Liidu import äh, Kasahstani kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tõusis kolmkümmend neli protsenti, eksport tõusis viisteist protsenti ja kahepoolsed et äh, kaubandussuhete puhul on äh, bilanss äh, kakskümmend üheksa miljardit eurot. Saksamaa puhul on need kuus koma kaks miljardit ja eksport Kasahstani Saksamaalt on tõusnud kiiremini kui import Kasahstanist Saksamaale. eksport tõusis kakskümmend viis protsenti, import tõusis kuusteist protsenti eelmisel aastal ja nüüd, et teile natukene anda taustapilti, millistest suurusnumbritest me räägime, siis kuus koma kaks miljardit Saksamaalt kahepoolne kaubandusbilanss, siis võrdluseks toon Venemaaga on meil seitsekümmend viis miljardit kaubandusbilanss, nii et pea või üle kümne korra rohkem. Kasahstan nagu ka kõik äh, sealse piirkonna riigid äh, maha jäänud ja sellepärast on väga palju just äh, tehnilist poolt taristut äh, reformida ja peale selle on väga tähtis ka kommunaal- ja majandussüsteemide taristu reformimine ähm, ravikindlustussüsteem, nii et selles mõttes Kasahstan on, ja see kehtib tegelikult kõikide Kesk-Aasia riikide kohta, eriliselt huvitav just Euroopa rahvamajandustele ja tundub, et Euroopa rahvamajandused oskavad ka seda olukorda ära kaotada. Kasahstan, nagu ma juba alguses ütlesin, väga palju võidab just sellest likviidsusest ja selle ähm, äh, reformimisprotsessi paindlikkusest ja eriti põhineb see just maavaradel ning seetõttu on eriti suur ka sõltuvus ähm, äh, maavara hindadest äh,, tooraine hindadest ja ka näiteks äh, kahepoolsete kaubandussuhete tõusu puhul äh, tõusud on tegelikult tingitud äh, maagaasi ja nafta hindade tõusust, mitte aga tootmismahtude suurenemisest. puudujäägid. jah, kuulsime siin kolleegidelt, et äh, läbipaistvusega on probleeme juhtimises ja otsustusprotsessides, riik, poliitika ja majandus on väga tihedalt omavahel seotud, väga suured on bürokraatlikud tõkked, korruptsioon on palju levinud, me oleme näinud nüüd nõrka arengut majandusmaastikul, eriti just VKE-de puhul väga paljud majandusvaldkonnad on sellised, kus valitsevad monopolid või seal on lihtsalt monopoolsed struktuurid, mis on küll eramajanduslikult organiseeritud, kuid neid monopole kontrollib siiski riik. sellegipoolest äh, üleüldiselt võidavad äh, võimalused, äh, kui me vaatame võimalusi ja puudujääke. Kasahhi valitsuse strateegiaks on otse loomulikult vähendada sõltuvust Ähm, toorainetest ja maavaradest. kui kohtume Kasahstani valitsuseks, siis öeldakse, et jah, me soovime ka tõesti atraktiivsemaks muutuda, me tahame olla tootmiskohaks, me soovime luua töökohti ja me soovime oma majanduse struktuuri ja majanduskorda mitmekesistada. kuid selleks praegusel hetkel Kasahstanis ei ole piisavalt äh, atraktiivseid stiimuleid loodud raamtingimused peavad olema sellised, palju mul aega on, küsib kõneleja. Aa, ma olen rääkinud kuus minutit, nii et teil on neli minutit veel, vastab härra Baumani naaber. nii et probleemiks on see, et raamtingimused ei ole äh, Äh, praegu piisavad ja seetõttu tegelikult iga otsus investeerida Kasahstani on tihti ettevõttemajanduslik otsus ja seda Kasahstani äh, siiamaani ei mõisteta, arvatakse, et kaubandus- ja tööstuskodade kaudu on seda võimalik äh, mõjutada meil on tooraine partnerlusleping Kasahstaniga, mille Saksamaa Liitvabariigi valitsus allkirjastas, siis panganduskriis on väga tähtis, kui te soovite selle kohta midagi küsida, siis panganduskriis mõjutab meid tõesti ikka veel ja siis otse loomulikult ka tolliliit mõjutab väga, eriti mis puudutab WTO-ga liitumist. ringraziamo suur tänu teie panuse eest, järgmisena saab sõna härra Viinen, kes on Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni aseesimees. Teil on sõna. When uh, the president of Kazakhstan aitäh Sultan, sultan Nazarbajev äh, avaldas äh, dokumendi kakskümmend sammu ähm, äh, töötajate ühiskonnani, mõtlesime me kohe, et kellega ta need kakskümmend sammu aasta kavatseb astuda. rahvusvaheline ametiühingute organisatsioon teeb tööd kahe ametiühingu föderatsiooniga Kasahstanis mõlemad palusid võimalust ühineda rahvusvahelise äh, ametiühingu äh, organisatsiooniga, seda pole neile veel võimaldatud. esimest mm, esimene neist äh, väidetavalt koondab kolmkümmend kaheksa protsenti töötajatest, kuhu kuulub, teisse kuulub väidetavalt seitsekümmend tuhat liiget, kes, kes olevat samuti samas piirkonnas väga aktiivne. ametiühingute tegevust on piiratud sotsiaalmajandusliku poliitikaga, mida domineerib valitsus ning samuti ka tööõigusalane seadusandlus, mis on väga paindumatu ja jäik. ametiühingute juhatus ning ametiühingute esindajad ei, neil ei ole kogemusi sotsiaaldialoogse dialoogi pidamiseks äh, sotsiaalsete äh, partneritega, neil on väga kõrge respekti tunne äh, seaduse vastu. Need, kes seadusi ei tunne, ei saa töötajate huvisid kaitsta. ning äh, Kasahstan ei täida konventsiooni, IL, rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsiooni punkte kaheksakümmend seitse ja kaheksakümmend üheksa. näiteks puudub ühenduse loomise õigus ja kogunemisõigus näiteks äh, to-, kokku, kokkupõrked, mis, äh, mille tagajärjel hukkusid kaksteist kuni kuusteist inimest. Äh, esiteks puudus igasugune respekt sotsiaalpartnerite vastu, nõeti vastu meetmed ilma läbirääkimiste pidamiseta ning teiseks seadused olid väga jäigad, teiseks kõigi osapoolte suur ebakompetentsus, ametiühingud olid liialt nõrgad, kogemusteta, kartlikud. Nad kartsid vabalt tegutseda eh, vaenulikus ebakindlas õhkkonnas, kus ähvardati äärmuslike sanktsioonidega, kui seadustest kinni ei peeta. Ehm, ettevõtted ja tööandjad on väga jõhkralt käitunud. Nad ei ole valmis eh, läbirääkimisi pidama ning isegi investeerijate, kes seisavad paljude ettevõtete taga, on tihtipeale eh, vaikivad ja eelistavad mitte sekkuda. Eh, võimuesindajad kartsid, et uus eh, konflikt tekitab nii-öelda Araabia kevade efekti Kasahstanis. Nad kasutasid äärmuslikku vägivalda. traagilised sündmused selles piirkonnas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal said hästi kirjeldatud Human Rights Watchi äh, raportis, mida me täielikult toetame. suurim ametiühing Kasahstanis üritas äh, mõjutada ja osaleda, läbirääkimisel neis osaleda, äh, kuid neid ei usaldatud töötajate poolt. teised rühmitused, ka opositsioon, on nüüd võtnud liidrirolli meeleavaldustes enda peale. Läks pisut aega, enne kui ametiühingu juhid said aru Kasahstanis, et neil on vaja rahvusvaheliste toetust, Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poolset toetust, et olukorda parandada. ja et see konflikt ei jääks lihtsalt eh, üksikuks eh, konfliktiks või intsidendiks kohalikul tasandil meie otsustasime, et paindumatud äh, seadused äh, raskendavad streigi korraldamist. tegelikult äh, legaalsest seisukust lähtudes ei olnudki legaalset streiki olemas. ei ole ühtegi sellist streiki toimunud viimase kahekümne iseseisvusaasta jooksul. rahvusvaheliste organisatsiooni ekspertide rühm on palunud Kasahstani valitsust juba korduvalt, et äh, nad töökoodeksid äh, muudaks lõpuks maailma tööorganisatsioon nii poole pöörduti ja üleskutsega, et esitaks omapoolsed ettepanekud näiteks äh, töötajate õiguste ja palgatasandite kohta. esitati, on esitatud ka ettepanekud ametiühingu seaduse muutmiseks. praegusel hetkel aga positiivseid muutusi näha ei ole. lisaks kõigele muule eh, sisaldab see, need seadused, sisaldab, sisaldab suur seadus veel rangemaid seadusi eh, ja sanktsioone eh, streikide, ametiühingute loomiseks ja streikide korraldamiseks. ning suurim ametiühing Kasahstanis, mis väidetavalt äh, toetab äh, seaduse kuulekust, ei ole isegi nemad nõus selle seaduseprojektiga nõus äh, ja nad protesteerivad. protesteerivad võimude sekkumise üle ametiühingu asjadesse. see annab meile väikese lootuse et äh, reformiprotsess ametiühingu liikumises on tegelikult alguse saanud. rahvusvaheline Tööorganisatsioon ja Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsioon alustas ka äh, mõttekodade äh, loomist ametiühingu õiguste küsimustes samuti soovime palju rohkem tähelepanu pöörata sellele piirkonnale, kus seda minevikus oleme teinud, muidugi alustame sellega liialt hilja. mis puudutab rahvusvahelistes organisatsioonides osalemisest, siis see on viinud paljude ametiühingu, rahvusvaheliste ametiühingu liikumiste visiitideni Kasahstani soovitus, on tehtud soovitusi, kuidas need äh, organisatsioonid saaks muutuda tõeliselt iseseisvate organisatsioonideks, äh, mis oleks töötajate teenistuses, mitte riigivõimude teenistuses. mis puudutab aga teisi väiksemaid ametiühingu algatusi Kasahstanis, siis äh, suuremate ametiühingute äh, kaalu on vaja selleks, et tegelikke muutusi läbi viia. ilma õigusliku raamistikuta, ilma igasuguse lugupidamise iseseisvate ametiühingute äh, vastu me suurendame töökonf-, konfliktide tekkimise võimalust äh, ka tulevikus. rääkides Euroopa Liidu kui Kasahstani vahelisest partnerlusest, äh, oleme loomulikult eriti huvitanud demokraatlike sotsiaalsete standardite sisseviimiseks meie jaoks. on nad olulised Euroopa Liidu tasandil ja praegusel hetkel äh, neid ei, neist kinni ei peeta Kasahstanis ja kui nüüd asi puudutab Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise partnerluse eh, käivitamist, siis meie palume, et esitataks rangeid nõudmisi ja sealjuures ka kõigi Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni tingimustest kinnipidamist ja seda nii seadustes kui ka tegelikus elus. ning et palume ühtlasi, et eh, toodaks sisse eh, ametiühingu seadused tööõigusseadused, mis vastaks rahvusvahelistele standarditele ja seda mitte ainult paberil, vaid ka tegelikkuses. suur tänu ehm, kõikidele meie kõnelejatele ja, ja nüüd annaksin ma sõna omakorda üle kolleegidele, aga enne seda veel äh, peaksin ma juhtimise üle andma oma kolleegile Liisa Jaagonsaarile, sellepärast et ma pean lahkuma kohe. suur tänu, äh, suur tänu ka meie tänastele külalistele, kes oma teadmisi meiega nii äh, huvitaval viisil jagasid, tõesti väga mõtlemapanev see, mida te ütlesite. mina olen raportööriks äh, Kasahstani partnerluse koostöölepingu osas parlamendis ja ma juba tunnetan sisemas, et me oleme õigel teel. see soovitus, mille me täiskogule esitame, on peaaegu juba valmis. oma märtsi resolutsioonis ja ka praeguses soovituses oleme me rõhunud sellele, et edasiminek partnerluse koostöölepingu alastes aruteludes peab olema otseselt seotud poliitiliste reformide edukuse ja Kasahstani pühendusega, pühendumusega inimõiguste küsimustele. ja me oleme oma soovituses palunud äh, Euroopa Liidul anda toetust äh, kohtuinstantside koolitamisesse, toetada vahutusprogramme ja suuniste andmist Kasahstanile, et ellu viidaks äh, väga hästi iseenesest koostatud inimõiguste tegevuskava Kasahstanis. julgeolek on tõesti üks võtmeküsimustest, nii nagu täna on öeldud ja nagu äh, proua Lorel ütles, peame rääkima eraldi sise- ja välisjulgeolekust. Kasahstan eh, võiks võtta endale liidri rolli eh, suurima demokraatiana ja tugevama krite-, eh, demokraatiana selles piirkonnas, aga siin tulevadki omavahel kokku sise- ja välisjulgeolek, need mõjutavad teineteist vastastikku tundub, et Kasahstan on sellest põhimõtteliselt aru saanud, sellepärast et äh, nad äh, on võtnud selge tee äh, Euroopa suunas ja võtnud endale palju rahvusvahelisi kohustusi, kuid selle plaani elluviimine on jäänud soiku ja eesmärkide ja, ja tegelikult astutud sammude vahel on suur lõhe. ma olen veendunud, sellel sajandil ei eh, too enam tulemusi ülalt alla totalitaarne poliitika ja me näeme selliste režiimide kokkuvarisemist üle terve maailma. ja minu küsimus, millele ma tihti mõtlen, on see, et kuidas Euroopa Liit Kasahstani suurima ja usaldusväärseima kaubanduspartneri ja investorina saaks Kasahstani aidata sellel moderniseerimisteel et nad selle tõeliselt ette võtaks, millega käiks kaasas tõeliselt demokraatlikud poliitikad, kus tagatakse inimõigused ja võrdsus, see looks võimalused kõikidele Kasahstani kodanikele, eriti noortele inimestele. mu käest küsis täna minu kodumaa kohalik telejaam, et millisena ma näen Euroopat kümne aasta pärast ja mina küsiksin omakorda teist, millisena näete teie Kasahstani kümne aasta pärast? millisena te näete teda Kesk-Aasia regioonis? millisena te näete Kasahstani tulevikku? sellele ma olen palju mõelnud. ühe asja suhtes aga peame me olema täiesti sallimatud, nimelt piinamine ja ma olen täiesti veendunud, et me pöörame sellele väga palju tähelepanu oma dokumendis ja minu küsimus, kuidas teie meelest võiks Euroopa Liit aidata Kasahstani tagama selleks, et äh, seni Äh, ellu viidud piinamist enam ei korrata, milliseid meetmeid tuleb võtta ja kas teie arvate, et Euroopa Liidul siin mingi oma roll on mängida? But this uh, ambassador to Kazakhstan is uh, kas Kasahstani suursaadik on siin? võib-olla oskate teie ka vastata minu küsimustele. Uh, uh, uh, kuid enne seda veel, võib-olla ALDE fraktsioonist proua Nikolai saab kõigepealt sõna suur tänu, proua esinaine, ma pean seda väga oluliseks kuulamiseks, see on väga tähtis ja kindlasti viljakandev hästi tasakaalus äh, ja tegelikult äh, hea lähenemine. kahjuks olukord Kasahstanis on jätkuvalt äärmiselt habras isegi kui äh, meile ei meeldi peamised otsused, mille see juhtkond langetab, on tegemist siiski meie partneriga. me peame arvestama reaalsusega, et paljud meie liikmesriikidest on kahepoolsetes suhetes Kasahstaniga. selleks, et mingisugune kõiki rahuldav tulemus leida, peab tunnistama kõigepealt seda, et Kasahstani arengus on näha ka väga palju positiivset. ÜRO äh, kaasamine kriiside alases äh, algusfaasis oli hea otsus äh, ja vanglast äh, Nende inimeste vanglast vabastamine, kellele isegi meie oleme resolutsioonides viidanud, on teretulnud. aga tuleb teha rohkem tuleb peatada igasugused vahistamised, kõik toimikud tuleb avaldada, Äh, ajakirjanikud, kes olid selle kriisiga seotud, peavad tundma ennast turvaliselt. aga läbirääkimised selle valitsusega on äh, läinud väga positiivselt. kui me tahame, et keegi meie väärtuseid jagaks, äh, siis me peame neid inimesi kaasama aga muidugi see positiivne suhtumine kannab endas ka riske. riske sellele, et kogu see struktuur ei lähe toi-, käibele aga sellest muidugi keegi Euroopa Liidus pole huvitatud. meie ajame taga suuremat demokraatiat, inimõiguste laiapõhjalisemat kaitset ja õigusriigi põhimõtete alalhoidmist. Euroopa Liit on ainus äh, piirkonnas esindatud äh, üksus, kes on nõudnud vahistatud inimeste õiguste taastamist, aga et oma eesmärgi saavutada mm, ei tohi ainult kritiseerida, vaid tuleb astuda konkreetseid samme Äh, ma olen väga tänulik selle eest, et saadeti ähm, äh, Kasahstani meie uurimisrühm ja me peame aitama Kasahstani ajakirjanikke väga konkreetselt, neid inimesi, kes nõuavad demokraatiat ja inimõiguste alalhoidmist, meid on vaja, meil on vaja neid aidata konkreetselt. suur tänu! suur tänu! ALDE fraktsiooni variraportöör proua Nikolai peab äh, lahkuma ja sellepärast ma andsingi härra suursaadik talle enne sõna kui teile, nii et vabandate ehk ja nüüd on teie kord. suur tänu, proua esinaine. kas ma võiksin sõna võtta kogu, pärast tervet arutelu võib-olla? Sure ma arvan, et see on täiesti võimalik proua Kiil Nielsen, kes on Roheliste variraportöör. suur tänu, proua esinaine, suur tänu teile! minu meelest on see tänane kuulamine väga oluline, oluline on see, et see toimub ja ma olen väga mm, äh, rahul ka meie tänaste küllakutsutud ekspertide avaldustega, kes äh, maalisid väga olulise ja rikkaliku pilgu, pildi olukorrast Kasahstanis. ma kasutan ära võimalust, et meiega on härra Šoftis, kes äh, on saanud vanglast välja ja mul on väga hea rõõm, meel selle üle, et sellepärast, et meid on siin parlamendis väga palju, kes äh, nõudsid tema vabastamist, nii et äh, ma tahaksin isiklikult teda siin täna tervitada aga tuleksin nüüd tagasi tõsiasja juurde, nimelt et Kasahstanis on väga palju arvamusvange, kes tuleb samuti vabastada. OSCE-s äh, aruanne ja National Democratic Institute aruanne räägivad konkreetselt ühest äh, kohtuasjast, härra Kozlovi äh, kohtuasjast. mina ise olen väga mures. miks? sellepärast, et ma kutsusin härra Kozlovi ühele meie kuulamisele Strasbourgis novembris aastal kaks tuhat üksteist. ja härra Kozlov oma kohtu Äh, asja jooksul äh, ähm, äh, vastandati tõsiasjale, et ta käis Euroopa Parlamendis, räägiti tema avaldusest aastal kaks tuhat üksteist meie parlamendis, oli tehtud protokoll tema avaldusest ja seda kasutati ametlikult äh, Mm, äh, härra Kozlovi vastu ja väideti, et ta on mustanud oma riiki välismaal. ja minu meelest on tegemist millegagi äärmiselt skandaalsega. me peame võtma sõna selles küsimuses. meil demokraatlikus parlamendis on ju öö, äh, ometigi äh, kombeks väga avatud kohtumisi pidada ja selleks on tõendiks ka täna see, et Kasahstani suursaadik on siin kui aga riigi äh, teenistujad kasutavad neid kulejaid ära selleks, et inimesi vahistada, siis äh, me äh, tulevikus hakkame neid kohtumisi pidama kinniste uste taga ja see on minu meelest väga kahetsusväärne. meie toetame demokraatiat ja avalikku arutelu, me oleme kiindunud nende põhimõtete austajad ja ma loodan, et äh, härra suursaadik paneb täpselt kirja selle nüüd, mis mina siin täna ütlen ja et teised kolleegid toetavad seda, et me nõuame seda, et härra Kozlov väga kiiresti vabastataks vanglast. selle kuulamise ajal, mis Strasbourgis toimus, oli kohal ka ajakirjanik Vinjevski, kes samuti pärast kuulamist vangistati. nüüd on ta küll vabastatud, aga iga kord kui me kuulame ära inimõiguste eesvõitlejate tunnistused või opositsiooni esindajad või ajakirjanikud, satuvad nad ohtu. ja ma tahaksin tähelepanu pöörata, meie kolleegide tähelepanu sellele, et sellised sammud jääksid iga, äh, tähelepanuta, suur tänu! I... Uh, suur tänu, ma olen äh, teiega täiesti nõus. järgmise kõnelejana saab sõna proua Jeegle EPP-st. suur tänu, proua esimees. ma tänan kõiki eksperte, kes siiamaani sõna võtsid. samamoodi nagu ka kolleege, kes juba arutelus osalesid. eksperdid andsid meile väga äh, põhjaliku ülevaate olukorra kohta Kasahstanis kui me räägime partnerlus- ja koostöölepingust ja see on ju tänase kuulamise aluseks, siis tuleb meil järele mõelda ka selle üle, et juba tegelikult üheksakümne üheksandast aastast on meil see leping olemas. ja et see on juba siiamaani väga tähtsat rolli mänginud. ja et nüüd mõlemad pooled, nii Kasahstan kui ka Euroopa Liit soovivad, et me seda lepingut laiendaksime, süvendaksime ja paremaks muudaksime. sellepärast on minu jaoks otsustav see, et mõlemad pooled tooksid välja enda jaoks kõige tähtsamad küsimused ja et nendest oleks siis võimalik hiljem kasu lõigata. ehk et me liiguksime üheskoos edasi, ehk et me räägiksime läbi ühel kõrgusel ja et me austaksime teineteist. seda on siin ka kõik eelkõnelejad maininud, et me peame arvestama kahe nüansiga, esiteks inimeste sotsiaalne olukord ja tänan tänada siin härra Viinenit, kes väga selgelt tõi välja, kus on asjad hakanud liikuma ja kus peitub veel probleeme. ehk mille kallal tuleb tööd edasi teha ja härra Viinenile tahaksin ka kü esitada küsimuse, et äh, kuidas ametiühingud kõikide töövõtjate eest amet, äh, Kasahstanis võitlevad. ma olen kuulnud, et äh, naftasektori töötajaid eelistatakse ja ülejäänud töövõtjad, kes teevad rasket tööd näiteks põllumajanduses väga äh, kuumades või külmades tingimustes, et nemad on ametiühingute fookusest väljas. ja et nende tööd ei hinnata Kasahstanis sellepärast, et ähm, äh, naftasektoris töötajad äh, teenivad palju rohkem ja et ülejäänud töötajatel tuleb väga võidelda enda õiguste eest. jah, olen nõus tunnistama, et Kasahstanis on olemas poliitiline tahe ka inimõiguste valdkonnas, töövõtja õiguste, sotsiaalsete õiguste valdkonnas midagi ära teha. aga see on väga raske sellepärast, et inimesed ikka veel ja eelkõige soovivad stabiilset elukeskkonda, turvalisust Nende jaoks on tähtis nende perekondade heaolu ja toiduohutus. meie raportööri ettepanek, mille ta on meile esitanud ja mille kohta on nüüd väga palju muudatusettepanekuid teinud, on väga heaks aluseks äh, ja jätkuks nendele aruteludele, mida me oleme pidanud viimased kuud. ma olen kindel, et meil õnnestub saada korralik lõpptulemus minu jaoks on tähtis, et me selliste lepingute puhul inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid ja demokratiseerimise protsessi silmas peaksime. peale selle minu jaoks väga tähtsad äh, noorsugu ja äh, noorte haridus ja koolitamisvõimalused, nii et võib-olla me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas me saaksime praegu eelarve aruteludes ka Erasmuse programmi öö, äh, laiendada räägiti ka majanduse arengust, see on midagi, millega me ei ole veel jõudnud lõpule, siin tuleb väga palju veel läbi rääkida, eriti just äh, kaubanduse investeeringute osas. Kasahstan ei ole mitte ainult tähtsaks riigiks Euroopa Liidu jaoks energiaküsimustes, vaid tegemist on ka keskse riigiga Kesk-Aasias. kui me räägime energiast, transpordiküsimustest, keskkonnast ja ka veemajandusest ning ka äh, Äh, piirivalvest äh, selleks, et vähendada narkootikumidega kauplemist ja inimkaubandust, nii et tõesti, küsimus tuleb lahendada nii, et sellest võidaksid kõik ja me peame kõik pingutama lahenduse leidmise nimel, aitäh! And... Uh, suur tänu! härra Murphy, QNGL fraktsioonist, palun! suur tänu! ja suur tänu kõikidele nendele, kes äh, oma seisukohti jagasid, äh, väga informatiivne äh, läbirääkimised laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu osas annavad meile suurepärase võimaluse süveneda sellesse, mis kohapeal Kasahstanis toimub, eriti inimõiguste, demokraatlike õiguste ja töötajate õiguste osas. ja me peame jääma selle juurde, Äh, mis parlament äh, märtsis kokku leppis, äh, nii nagu teised ka ütlesid, nimelt me nõuame seda, et läbirääkimised edeneksid sammus koos demokraatia edenemisega riigis. mina isiklikult kindlasti ei kavatse peale suruda euroopalikke väärtusi kellelegi seda kasutavad üsna tihti Kasahstani valitsusüksused, ähm, tegemist on äh, euroopalike väärtuste pealesurumisega. ma käisin ise Kasahstanis, nõudmised vabade ametiühingute, tõelise demokraatia, kogunemisvabaduse, sõnavabaduse järele tulevad tegelikult Kasahstani ühiskonnast endast, äh, tavalised töölised, väiketalunikud ja nii edasi, nemad nõuavad seda. nii et need kindlasti ei ole need nõudmised, mida välismaailm neile peale suruks ja ma arvan, et nende läbirääkimiste ajal on Euroopa Liidu ees üks väga oluline valik. nimelt, kas äh, ärihuvid ja geostrateegilised poliitilised huvid on tähtsamad kui suusõnaline kohustus äh, hoida alal demokraatlikke õigusi, tööliste õigusi, õigusriigi põhimõtteid. ja mulle tundub, et eriti ametiühingute konföderatsioonil on väga oluline roll siin mängida äh, et äh, parandada olukorda äh, Kasahstani töölisklassile. ja meie ülesanne on vaadata, kas on mingisugune edusamm saavutatud selles aspektis ja mulle tundub, et me praegu võime teha selle järelduse, et äh, eda-, edusamme ei ole tehtud viimasel aastal, et tegelikult on olukord läinud hoopis hullemaks Jan Auseni äh, äh, veresaun äh, kindlasti on pöördepunktiks olnud need nafta ettevõttes töötajad, nende vangistamine, nende süüdistused, väga tõsised piinamussüüdistused, see, et neid kohtuistungeid on kasutatud opositsioonijõudude mahasurumiseks, nii nagu Kozlovi äh,, Asmarovi ja Sakargali kohtuistungutes on näha äh,, on tavapärased, kasutatakse igasuguseid meetodeid nendel kohtuistungitel, lindistused, kõnede pealtkuulamised, äh, inimõiguste eesvõitlejate telefonikõnede pealtkuulamine, opositsioonijõudude pealtkuulamine äh,, Äh, tõlkeprobleemid, äh, väga vähe antakse inimestele võimalust äh, läbi mõelda kohtuistingutel esitatud materjali kohta. tööseaduse muutmine teeb olukorra veelgi hullemaks. näiteks nüüd on seaduslik ettevõtetel ähm, lahti lasta töötajaid, kes on legaalsetel streikidel osalenud, kes kuuluvad vabaühendustesse ja nii edasi. nii et ma arvan, et me peame asja väga pinevalt jälgima. ja veel üks küsimus, mille juurde ilmselt saab tulla tagasi, Euroopa ettevõtete ja korporatsioonide roll. on tehtud üsna mitu väga tõsist äh, süüdistus, näiteks äh, Äh, Itaalia gaasi- äh, ja elektrienergia komp-, ettevõtte INA vastu, Deutsche Post äh, ja nii edasi, suurte konsortsiumite vastu, me peame vaatama väga tõsiselt, mis nendega toimub. suur tänu! suur tänu, härra Murphy, aega on meil vähe, kolleegid. härra Raudšek saab järgmisena sõna ja siis annaksin sõna suursaadikule ja siis on kõigil võimalus vastata esitatud küsimustele. härra Raudšek, palun. siin on mainitud äh, Kasahstan sai OSCE mm, liikmeks kahe tuhande kümnendal aastal, kui me vaatame OSCE või äh, Helsingi protsessi seitsmekümnendatel aastatel, võime täheldada, et seal äh, ajal oli nii-öelda kolm korvi üks oli poliitiline, strateegiline, teine majanduslik, kaubanduslik ja kolmas äh, inimõiguste ja kodanikuõiguste nii-öelda korv. see ja selle aluselt ka niinimetatud lääs ajas asju idaga. tundub, et see oli üsnagi edukas, sest tahtaka vastasel juhul me, me endisete kommunistlike riikide elanikud ei saaks siin tänasel hetkel istuda. ma arvan, et OSCE äh,, OSCE äh, nõudmised on õige vahend. meil on poliitilised äh, majanduslikud huvid Kesk-Aasias, jah, me soovime tõepoolest kaubandussuhteid nendega, nemad soovivad sama meiega samas me sooviks, et äh, kodanikuõigused, töötajate õigused, kodanikuõigused, ametiühingu õigused äh, leiaks äh, suuremat kandepinda seal piirkonnas. me peame samas siiski jääma tasakaalukaks. ma tänan väga eelkõnelejad, kes esitasid nägemusi kõigest kolmest tasandist, samas me teame, et me oleme poliitikud ja me teame, et see protsess ei toimu sugugi vaakumis. meil pole piire Kasahstaniga, meil pole piire ühegi Kesk-Aasia riigiga. on üsna palju riike meie ja Kasahstani vahend, vahel, näiteks Venemaa. nii et ma tahaksin põhipaneeli liikmetelt küsida, et kuidas nad iseloomustaksid seda, mis toimub Venemaal Äh, ja kuidas äh, äh, nad kuidas nad tõlgendavad Euraasia integratsiooniprotsessi. see mõjutab ju ka meie suhteid Kasahstaniga. nii et minu küsimus on suunatud meie paneeli liikmetele, millise, millised Euro-, Euroopa Aasia integratsiooniprotsess kuidas see mõjutab, see protsess Kasahstanis toimuvat? suur tänu ja siis härra Tšernok teen väga lühidalt, jõudsin väga hilja kohale, vabandust, ma tahaksin öelda, et konservatiivide fraktsioon on vägagi huvitatud äh, tugevate suhete loomisest Euroopa Liidu ja Kasahstani vahel. Need, kes olid äh, veel üle-eelmise mandaadi liikmed, Äh, kui mina esimest korda liitusin selle komisjoniga mm, ja siis olin ma siin Euroopa naabruspoliitika raportöör ja tahtsin, et Kasahstan oleks naabruspoliitika osa, komisjon toetas seda täiskogu mitte. aga ma usun, et Kasahstan on tõeline naaber Euroopale ja et traditsiooniliselt on osa nende territooriumist võib-olla isegi osa Euroopast ähm, tegemist on märkimisväärse riigiga selles mõttes, et nendelt on väga palju õppida selle kohta, kuidas nad omavahel ühendavad äh, moslemi enamuse kristla-, kristlastest vähemusega ja kes elavad äh, täiesti harmoonias äh, teineteise kõrval. ei ole palju pingeid kahe kogukonna vahel ja nad on meie väga suured liitlased eks-, ekstreem, äärmuslike rühmituste džihaadi terroristide vahel. Nendel on väga strateegiline roll ka mängida nafta ja gaasi ja uraani tarnijana ja Shanghai koostöölepingu organisatsiooni liikmena võivad nad olla juhtivaks liikmeks, äh, kes paneb piiri Venemaale ja Hiinale, sellepärast et nad usuvad mitmepoolsuse poliitikasse, nii et jah, tõesti on põhjust, miks neid kritiseerida inimõiguste ja demokraatia tagamisel, tegemist on ülemineku demokraatiaga, nad ei ole veel täiesti küps Euroopa demokraatia ja me võime tuua välja kaasused, kus õigust on antud valikuliselt või äh, Äh, kohtusüsteem on korrumpeerunud, mina esimesena neid kritiseerin, kui see on vajalik, aga tegemist on kindlasti riigiga, kes vajab julgustust, äh, keda on vaja toetada selles, et nad ähm, tugevad äh, seosed läänega looksid ja see, saaksid lahti sellest postsovjetlikust ähm, süsteemist äh, Äh, kus äh, religioossed äärmuslased tihti pead tõstsid ja mina toetan Kasahstani seega kahe käega, aga loomulikult ei põrku me tagasi Kasahstani sõbrana ka vajalikul juhul neid kritiseerimast. suur tänu! The... suur tänu täiskogul! Euroopa Parlamendis on tõeline luksus saada kaheks minutiks sõna nii et teil on nüüd, äh, härra saadik, kaheksa minutit luksust võimalik sõna saada ja pärast saavad kõnelised kõnelejad ühe minuti, üheks minutiks sõna. palun, teil on sõna, saadik. Thank you, honorable chairman. I would like to say that uh, this seminar organized suur tänu, teie tänane kuulamine on väga huvitav ja me arutasime siin täna väga palju erinevaid aspekte suhetes Euroopa Liidu ja Kasahstani vahel. mina kui Kasahstani värske saadik Euroopa Liidu juures leian, et minu missioon on edastada kõik need sõnumid oma valitsusele ja sooviksin selle kahe minuti jooksul, et ma olen kindlasti avatud kõigile parlamendiliikmetele, et ära kuulata nende arvamusi, kõnelejaid, kes on eksperdid omas valdkonnas, kes on, esitasid oma väga huvitavaid raporteid. ma olen huvitatud erinevatest kontaktidest, et vastastikust mõistmist suurendada ja lähendada valitsuse seisukohti, selgitada valitsuse kavatsusi Te teate, praegu toimub riigi kaasajastamine, üleminekuprotsess toimuvad, poli-, seda ka demokraatilis-, demokraatlikult, poliitiliselt, eh, inimõiguste poole pealt samuti ning eh, näeme, et tegu on väga dünaamilise eh, protsessiga ja meie jaoks on väga olulised meie suhted Euroopa Liiduga kinnitan meie poliitilist tahet selle kokkuleppe osas konstruktiivselt läbirääkimisi pidada ja saavutada positiivseid tulemusi neil läbirääkimistel, mis äh, võtavad pikalt küll aega ja ma sooviksin kinnitada meie soovi koos tegutseda ja Eh, garanteerida teile, et Kasahstan on usaldusväärne rahvusvahelise kogukonna liige, tänan teid. suur tänu ja tere tulemast Brüsselisse. siis ma annaksin sõna ka meie külalistele kõigepealt. härra Viinem kõigepealt, üheks minutiks. suur tänu. nelikümmend protsenti Kasahstani töötajatest äh, on ametiühingu liikmed, äh, kel ning see puudutab töötajaid kõikides sektorites. ning nendes sektorites on tõesti palgad pisut kõrgemad kui mujal, kuid samas töötingimuses äh, on väga erinevad. me oleme väga teadlikud oma vastutusest teeme koostööd ametiühingutega, Kasahstanis ja võtame aluseks alati äh, meie oma põhimõtted ehk siis äh, demokraatlikud põhimõtted. ametiühingud võtavad vastu oma otsused ja et äh, ametiühingud peavad tegutsema nii, nagu nad ise soovivad. suur tänu, siis härra Tobias Baumann, palun. jah, suur tänu. lihtsalt paari sõnaga inimõigustest ja Euraasia majandusühendusest, on täiesti loogiline, et me ei saa kaubandussuhteid arendada ainult demokraatlike ja läbipaistvalt juhitud riikidega, ma arvan, et sellest saavad kõik aru. mitte keegi pole seda ka nõudnud. aga vastupidiselt olen ma ka veendunud, et majandussuhete süvendamine toob endaga kaasa teatud uue kultuuri ja seega ka muudatused, mis võib hiljem endaga kaasa tuua siis ka rohkem demokraatiat ja rohkem läbipaistvust. koos äh, majandussuhete arendamisega parandatakse ka koolitusvõimalusi, oskustöölisi, koolitatakse välja äh, antakse edasi oskusteavet, nii et see on ka positiivne panus. mis puudutab Euroopa majandusühendust, vabandust, Euraasia majandusühendust, siis on täiesti selge, et äh, Venemaa on huvitatud uuest majandusplokist äh, ja äh, uue majanduspiirkonna loomisest, mis oleks Venemaa kontrolli all. me oleme näinud, et Valgevene ja Kasahstan Äh, pidid üle võtma kaheksakümmend kuus protsenti Venemaa tollieeskirjadest, isegi juhtudel, mis see ei olnud nende jaoks kasulik. nii et see areng on täiesti uus ja me peame vaatama, kuidas need arengud edasi lähevad, kuidas äh, nende riikide institutsionaliseerimine edasi läheb ja kuidas nad omavahel suhtlema hakkavad äh, nii poliitilistes kui ka majanduslikes küsimustes ja et millistele kokkulepetele siis jõutakse, aga eks aeg näitab ja siis oskame täpsemalt öelda. suur tänu ja nüüd proua Andrea Schmitz, palun well,. Um, three, three points maybe uh,. kolm punkti kõigepealt lubage tagasi tulla Äh, selle juurde, mida te alguses küsisite, mida, mis võib saada Kasahstanist kümne aasta pärast. kui praegused poliitilised tendentsid saaks äh, Kasahstanis jätkuvad, siis äh, saab Kasahstanist palju vähem liberaalne riik kui praegu ja küsimus on ka selles, mida teha, et selliseid äh, protsesse tõkestada. ma suhtun väga umbusklikult äh, ettepanekutesse äh, kaasata Kasahstani Euroopa naabruspoliitikasse, ma ei usu, et see pakuks, et see oleks eriliseks motivatsiooniks Kasahstani juhtkonnale. me oleme näinud, et Kasahstanis viimasel ajal on lausa lang-, tekkinud tagasilangus poliitiliste reformide läbiviimisel ning äh, igasuguseid plaane ja deklaratsiooni on tehtud, kuid koha peal ei ole tegelikult midagi muutunud. nii et äh, sellel tasandil eh, väga raske tõelisi algatusi eh, ette panna meie suhetes eh, Kasahstaniga, kuid sooviksin rõhutada seda, et kõige keerulisemad on alati just väiksemad detailid ja peaks tähelepanelikumalt jälgima, mis toimub Kasahstani ühiskonnas, peame jälgima poliitilist olukorda, poliitilisi nagu ka kohtuprotsesse. ja me ei peaks niivõrd üritama sekkuda. ei tohi hakata Äh, nüüd äh, relativistlikult äh, neid asju ajada. küsimus ei ole mitte ainult erinevates väärtustes. Kasahstan vähemalt paberil on lubanud teatud kohustusi täita ja me peame nende käest nõudma, et nad oma kohustusi täidaks. ja siis Jevgeni Šovdis. Thank you, one brief comment That... aitäh, lühike kommentaar. ma arvan, et kui valitsus lõhub äh, mõõdukat opositsiooni, mis ei kutsu üles vägivallale ja ei korralda ka vägivaldseid üritusi, siis tegelikult valitsus ise loob õhutühja ruumi ja selle vaakumi haaravad enda kätte äärmuslikud rühmitused ja äärmuslikud vaated. seda kõike on praegusel hetkel näha ka Kasahstanis. ja mõeldes nüüd selle peale, et koalitsiooniväed toodi Afganistanist välja, siis tegelikult oht muutub veelgi suuremaks. mitte ainult opositsiooni jaoks, mis nõuab demokraatiat demok ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist, vaid me räägime siin ka tõesti julgeolekust. meil on vaja korralikku opositsiooni, normaalset poliitilist süsteemi, sõltumatut meediat äh, selleks, et võidelda paremäärmuslike äh, poolt tuleneva ohu vastu. ja nii, nagu praegu valitsus on seda teinud, ei ole, see ei ole kõige parem viis olukorra lahendamiseks. suur tänu ja nüüd proua Marlene Laruell jah, hästi lühidalt äh, Euroopa julgeoleku küsimuste kohta, ma arvan, et me peaksime selgelt tagasi lükkama selle, mida Kesk-Aasia valitsused on öelnud, et äh, julgeoleku puhul on probleem Afganistaniga, kust äh, tuuakse narkootikume ja kus õitseb inim- äh, kaubandust. mulle tundub, et valitsus on praegusel hetkel, annab äh, Euroopale võimaluse nõuda seda, et äh, sisse viidakse korralik valitsemine ja ka tegeletakse julgeoleku küsimustega ja tagatakse äh, riigi ametivõimude tegevuse läbipaistvus sest muidu võib Kasahstan tõesti olla järgnevatel aastatel suure ohu all. suur tänu! suur tänu selle kuulamise eest, suur tänu arutelude eest, suur tänu ekspertidele ja äh, kolleegidele, rahvasaadikutele me töötame edasi resolutsiooni väljatöötamise nimel, aga ma arvan, et meie mõtlemise viiside jaoks oli see kuulamine tähtis, tõesti äh, Kasahstani Euroopa Liidu partnerlus peidab endas nii uusi võimalusi kui ka ohte, nagu me just äsja kuulsime. ma tahan eriti tänada inimõiguste rahvusvahelise partnerluse lust selle äh, kuulamise korraldamise eest äh, ja suur tänu kõikidele külalisesinejatele, et tulite siia ja jagasite meiega oma teadmisi. hoolimata sellest, et meil oli väga vähe aega, olid meie arutelud vägagi viljakad. suur tänu!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 on algatatud meie raportööri proua Ojulandi algatusel, nimelt soovitus nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele. tegemist ei ole mingi uue küsimusega, me oleme kuulnud paljudelt kolleegidelt, et nad on tegelenud Venemaa ametnike viisapiirangute ja nende kontode külmetam-, külmutamisega ja nad on seda ka nõudnud. USA kongress äh, arutab praegu seda küsimust ja ka OSCD, OSCE parlamentaarne assamblee tegeleb selle küsimusega meil on viiteid selle kohta, et äh, poliitikud väänavad Venemaal äh, õigust, meil on väga palju märke selle kohta ja seetõttu tuleb ka meil nüüd selles küsimuses aktiivseks muutuda. Te näete, et siia on kutsutud täna ka härra Plauda, kes on Hermitage Capital Managementi tegevdirektor, tema on väga Äh, palju võidelnud härra Magnitski õiguste eest, äh, sest tema ettevõte tegi koostööd härra Magnitskiga, hiljem tema ettevõttel tekkis küll probleeme just selle koostöö tõttu. kuid ta on nõudnud härra Magnitski surmapõhjuste uurimist. Venemaa siseministeerium uuris Magnitski surma põhjusi seda me teame ja see küsimus ei ole esimest korda päevakorras. ma teeksin ettepaneku, et anname kõigepealt sõna härra Plaudale kuueks-seitsmeks minutiks, kõigepealt soovin ka teda siin kõigepealt tervitada ja siis kuulame ära fraktsioonide variraportöörid. me peaksime ka andma võimaluse välisteenistusest esindajale äh, sõna võtta Repulhile, tema tegeleb välisteenistuses äh, Venemaaga. mul on väga hea meel siin tervitada külalisena ka Mihhail Kassjanovit, äh, Venemaa kunagist peaministrit, tere tulemast ja nüüd annangi sõna kohe härra Plaudale. Um, <clears throat> uh, härra esimees, austatud väliskomisjoni liikmed, suure tänu selle võimaluse eest täna teie ees sõna võtta tegemist ei ole esimese korraga, kus ma Euroopa Parlamendis sõna võtan, ma olen siin üsna mitu korda käinud Magnitski juhtumist rääkimas ja ilmselt väga paljud äh, on teist tänaseks kursis äh, selle juhtumi detailidega. ja sellepärast ma keskenduksin täna pigem sellele, et mida me kavatseme ette võtta venelaste sammude taustal. ma tahaksin ka äh, viidata oma esitluses teatud faktidele, mis on kirjas nendel slaididel. Sergei Magnitski suri peaaegu kolm aastat tagasi politsei järelevalve all, me teame, et äh, teda, et ta peksti läbi tema elu viimasel õhtul, meil on ka pildid selle kohta. ta suri selle peksmise tulemusena, kuid teda oli varem juba ka vangistuses piinatud ja tõendeid selle kohta on palju tegemist on juhtumiga, mis on ilmselt äh, kõige paremini dokumenteeritud juhtum inimõiguste rikkumise kohta Venemaal viimase kahekümne viie aasta jooksul. miks see on nii hästi dokumenteeritud? sellepärast, et härra Magnitski ise kandis selle eest hoolt, ta esitas kolmsada viiskümmend äh, kaebust kolmesaja viiekümne kuue vangistuspäeva jooksul. me teame, mis temaga tehti ja kes need olid Eh, inimesed on alla kirjutanud eh, tema peksmist eh, dokumenteerivad dokumendid, on kirjutatud alla dokumentidele, milles sätestatakse, et meditsiinilist abi peatati tema puhul, venelased teavad, kes nende asjade taga olid ja meie ka teame. aga kuuekümnest nimekirjast koosnev nimekiri, mille pani kokku Helsingi komisjon, Ähm, Sergei Magnitski kaasu, kaasuse kohta viiskümmend üheksa nendest on äh, süüdistustest vabastatud ainult üks, üks alama astme tohter on jäänud äh, süüdistusega, äh, kes allkirjastas siis ka ühe võltsitud dokumendi. me oleme surunud ja surunud asja takka paljude kohtu äh, Äh, see kaebamistega Venemaal ja äh, kõik ülejäänud inimesed sellest nimekirjast on süüdistusest vabastatud. mida teha? ma tahaksin öelda, et tegemist ei ole ei usukuriteoga, tegemist ei ole ideoloogilise kuriteoga, tegemist on raha baseeruva kuriteoga. Sergei Magnitski avastas üsna mitme äh, valitsuse tegelase rolli äh, kahesaja kolmekümne miljoni dollari äh, võõrandamisel Venemaa valitsuselt ja kui ta selle val-, välja selgitas, vahistati ta, piinati ta ja tapeti ta ja me ütlesime, et kui äh, me ei saa õiglust Venemaalt, siis äh, äh, otsigem üles raha ja vaatame, millist õiglust selle kaudu on võimalik leida. ja me hakkasime siis uurima asja ja me nägime, et härra Karpov, siseministeeriumi ametnik, kellel olid koopiad nendest dokumentidest, mida kasutati kahesaja kolmekümne miljoni dollari ähm, varastamises äh,, Äh, tema palk oli suhteliselt väike ja leidsime, et temale ja tema perekonnale kuulub üks koma kolme miljoni dollari väärtuses varasid. Kuznetsov, äh, ametnik, kes oli seotud äh, Magnitski vahistamiskäsu andmisega, Eh, ja kes oli otseselt eh, seotud ehm, ka paljude nende pettustega, mille Sergei päevavalgusele tõu-, tõi. tema aastapalk oli kaks tuhat kümme eh, dollarit aastas, aga varad temal ja tema perel üle kolme miljoni dollari. me leidsime, et proua, kes kinnitas võltsitud maksu tagasinõudmise deklaratsiooni, teenis samuti miljoneid, kuigi tema aastapalk oli tuhandetes selle kõige tulemusena üks äh, Šveitsi prokurör äh, külmutas üksteist miljonit, äh, üheteistkümne miljoni dollari väärtuses selle proua abikaasa varasid. alles hiljuti esitasime kuriteo mm, taotlused seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis, kus selle raha jälgi on avastatud. üks Moskva juur-, suurimaid juurdlevaid ajalehti on leidnud, et varastatud ei, ei ole mitte ainult kakssada kolmkümmend miljonit dollarit aga lisaks sellele on see kuritegelik rühmitus pärast Magnitski tapmist veel kolmsada seitsekümmend miljonit dollarit äh, välja petnud, nii et nendele inimestele raha meeldib, aga neile meeldib ka reisida, meil on kõikide nende kaas kurjategijate äh, reisikavad teada ja nad tegid sadu, sadu äh, matku Euroopasse. nii et kui me ei saa õiglust taga nõuda Venemaal, siis millist õiglust on võimalik taga nõuda välismaal? Venemaalt väljaspool ja on täiesti ilmselge, et kui neile, kui nad armastavad raha ja armastavad reisida, siis ainus viis, kuidas õiglus jalule seada, on võtta nendelt see privileeg ära. ja Euroopa Parlament on olnud väga aktiivne selles küsimuses, on esitatud kolm resolutsiooni septembris kaks tuhat kümme, septembris kaks tuhat üksteist ja üks selle aasta maikuus, kus nõuti viisasanktsioonide kehtestamist ning varade külmutamist nende inimeste puhul, kes on selle asja taga olnud on üles kutsutud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu ja senini ei ole mitte midagi selle tulemusena juhtunud. samas aga äh, ajal, mil Euroopa Parlament on neid nõudmisi esitanud, on seitse muud äh, riiki ja kaks rahvusvahelist institutsiooni ka olnud kaasatud, Ameerika Ühendriigid, Kanada, äh, Euroopa Strasbourgi nõukogu parlamentaarassamblee teiste hulgas. lisaks sellele erinevate parlamentide üleskutsetele on äh, enamik, kui mitte kõik äh, Euroopa, äh, Venemaa opositsioonijõud nõudnud sama. endine peaminister Kasjanov on siin, Kasjanov on siin, siin on üks viga, tegemist on siiski asepresidendid, mitte ainult välisministriga, ja kõik on nõudnud ühte ja sedasama nii et äh, kokkuvõtteks, mida Euroopa Liit peaks siis tegema? vastus on, et Euroopa Liit peaks kokku panema nende ametnike nimekirja, kes vastutavad Sergei Magnitski surma eest ja äh, selle surma kinnimätsimises, ähm, kes vastutavad äh, tema perekonna jätkuvas tagakiusamises, nendele tuleb kehtestada Euroopa-ülene reisimiskeeld, külmutada nende finantsvarad, nende lähikondlaste äh, omad samuti Euroopa Liidus, peab üles kutsuma Venemaad veel kord ja veel kord äh, läbi viima äh, usaldusväärne ja sõltumatu juurdlus ja see ei peaks puudutama mitte ainult Sergei Magnitski juhtumit, vaid kõik see peab äh, juhtuma ka kõikide teiste inimõiguste räige rikkumise äh, puhul Venemaal. see Magnitski juht on ainult üks sadadest juhtumitest. mina äh, äh, kulutan oma aega mööda maailma joostes selleks, et äh, kõiki neid inimesi aidata äh,, tahan õiglust Sergei Magnitskile, aga ka seda, et ähm, need teised inimesed, kes on ohus, äh, et neid ei saadaks sama saatus. suur tänu, härra Browder, ütleb äh, härra esimees. ja sõna on proua Ojulandil. Um... suur tänu, härra esimees lisaks sellele, mida ütles härra Browder, tahaksin äh, ka mina kohe öelda seda, et kolleegid võiksid äh, tulla vaatama filmi, mida me kavatseme täna õhtul näidata. Äh, see kinnitab seda, mida ütles härra Browder, toimub see kell kaheksateist nelikümmend viis ASB hooneruumis 5G1 ja ma loodan, et kõik on saanud kätte kutse sellele üritusele. aga ma nüüd tuleksin selle soovi, arvamuse või soovituse eelnõu juurde. selle aasta juulikuus rääkis meie komisjon asjast esimest korda. kuulasime ära erinevate fraktsioonide seisukohad ja mul on üsna mitu viljakat kohtumist olnud paljude kolleegidega antud teemal lõpuks esitati üksteist muudatusettepanekut sellele soovituse eelnõule. enamus nendest raportöörina on vastuvõetavad, aga on kaks muudatusettepanekut, mille osas mul on küsimärk või otse öeldes ma ei saanud muudatusettepanekuga kümme sugugi nõustuda, sellepärast et kõigepealt äh, tegemist on keelelise põhjusega. Äh, see kordab äh, tegelikult ähm, sama paragrahvi esimest osa, aga teine põhjus, miks ma ei saa sellega nõustuda, on see, et see võib piirata liikmesriikide valitsuste tegevust, kui nad hakkavad otsustama viisapiirangute või äh, varade külmutamise osa. rääkisin äh, hetk tagasi ka härra Protasevitšiga, kes selle muudatusettepaneku esitas, tegin talle ettepaneku asi võtta tagasi see või lihtsalt nõustuda sellega, et ma ei toeta seda. ja teine, väiksem probleem puudutab üheteistkümnendat muudatusettepanekut, aga mulle tundub, et me jõudsime härra Protasevitšiga kokkuleppele, kes on ka selle muudatusettepaneku esitanud, et ta võtab ühe sõna siit välja ja nimelt äh, sõna jagatud. ma arvan, et äh, me ei peaks rääkima jagatud väärtustest Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, sellepärast et ega praegu äh, ei saa rääkida mingisugustest jagatud väärtustest ja põhimõtteliselt äh, see muudatusettepanek ilma sõnata jagatud toetab äh, meie soovitust, teeb selle tugevamaks ja tuletab Venemaale meelde äh, nende kohustused. kogu lugu, aitäh! suur tänu! sõna on nüüd härra Protasevitšil Wroclawist. suur tänu, härra esimees, suur tänu härra Brokile ja proua Ojulandi märkustest rääkides, jah, me rääkisime mõlemast muudatusettepanekust tõesti ja räägime sellest, mis võib-olla on natukene lihtsam seletada, nimelt muudatusettepanek üksteist. kui ma tegin äh, ettepaneku rääkida jagatud väärtustest, siis ega ma tegelikult ei arvanud, et Venemaa ja Euroopa Liidu vahel on mingisugused konkreetsed jagatud väärtused, neid muidugi on ja neid on palju aga kõige olulisemad, äh, mis seda soovitust puudutavad, tõesti ei ole jagatud väärtused. aga ma räägin jagatud väärtustest ülemaailmsel tasandil, mida tavaliselt reaalsetakse, inimõigused, äh, põhivabadused, õigusriigi põhimõtted ja nii edasi. aga jah, ma saan aru, et äh, võib see tekitada teatavaid äh, äh, väärtimõistmisi ja meie toetame proua Ojulandi äh, ettepanekut, nimelt võtta siis sõna jagatud välja. samas aga, mis puudutab muudatusettepanekut number kümme, siis sellest rääkisime me eile ka oma ettevalmistaval kohtumisel. ei ole kõhklustki Magnitski juhtumis. ja ma ei taha öelda, et on kõhklusi teiste juhtumite puhul, aga sellised diplomaatilised sanktsioon, sanktsioonid, nagu seda on viisakeeld, eh, need peaksid olema siiski alati eh, viimaseks eh, piiranguks, mitte esimeseks. ja sellepärast ma tegin ettepaneku ja mis ei ole muidugi ainult minu ettepanek, vaid nagu ma ütlesin, ka paljude teiste kolleegide arvamus meie fraktsioonis Rahvaparteis, et võiks esitada sellise muudatusettepaneku, sest sellega me näitame, et me kindlasti äh, nõukogu julgustame äh, samamoodi lähenema teistele juhtumitele. aga äh, me tahame kindlasti öelda, et viisapiirangud peaksid olema siiski viimane abinõu ja me loodame jätkuvalt, et need probleemid siiski leiavad lahenduse Venemaa ametkondades, kes iganes siis on võimul parasjagu, natukene diplomaatilisemal või pehmemal euroopalikumal viisil. et me ei peaks laskuma sellistesse väga tõsistesse diplomaatilistesse piirangutesse aga me oleme valmis ühte asja muutma. ja selle pakume välja meie, mitte proua Ojuland. et räägida, selle asemel, et rääkida selgetest tõenditest, nimetatud siis meie lisandus on viimase abinõuva tingimusel, et väärtegu või kuritegu on selgelt tõendatud, oleme nõus, et see selgelt äh, sõna, seda võib ka siin äh, vääralt tõlgendada et mida see tegelikult tähendab, kas see tähendab seda, et äh, Vene ametkonnad toovad meile selgeid tõendeid? jah, ega me nii naiivsed ei ole. aga kui meil on veenvaid tõendeid ja veenvaid tõendeid võivad tuua ka teised institutsioonid, vabaühendused, humanitaarabiorganisatsioonid, äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu või kes iganes, et sellest piisaks Euroopa Liidule ja Nõukogule et äh, rakendada siis sarnaseid meetmeid ka teiste juhtumite puhul, nagu rakendatud Magnitski juhtumi puhul, nii et me oleme nõus sellega, et üheteistkümnendas võtame välja sõna jagatud ja teeme ettepaneku äh, vahetada välja üks sõna kümnendas, nimelt äh, selle asemel, et rääkida selgelt tõendamisest, rääkida veenvast tõendamisest. aitäh! suur tänu! härra Zala saab sõna The... suur tänu, ma tervitan raportööri seisukohta, samamoodi nagu ka minu fraktsioon, sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon. ma arvan, et Sergei Magnitski juhtum on üks paremaid dokumenteeritud juhtumeid inimõiguste rikkumise kohta ja õigussüsteemi rikkumiste kohta, nii nagu härra Browder seda ka oma sissejuhatavas sõnavõtus ütles. ma arvan, et Euroopa Nõukogu peaks äh, tõesti sügavalt järele mõtlema viisapiirangute kehtestamise üle ja ka varade külmutamise üle. minu arvates on see väga tähtis, sellepärast et äh, see on kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga parlament võttis selle aasta alguses vastu Watsoni raporti, kus räägitakse sihipärastest sanktsioonidest kui uuest meetmest, mis on meie kätes tegemist on meetmega, millega on võimalik saada konkreetseid tulemusi, ilma et me ründaks äh, tavakodanikke või katkestaks äh, suhteid me oleme toetanud äh, viite muudatusettepanekut äh, sellele raportile ja tegemist on muudatusettepanekutega, mis on äh, otseselt seotud Magnitski juhtumiga. me teisi muudatusettepanekuid ei toeta, sellepärast et need ei puuduta otseselt Magnitski juhtumit. raporti eelnõu on hea, täpne ja minu fraktsioon toetab seda. aitäh! härra Scholz, äh, suur tänu, härra Schultz, suur tänu. Ähm, meie muudatusettepanekud äh, on täpsustavad ja selgitavad, raportöör on nendega nõus ja sellepärast ma neid rohkem ei kommenteeriks, vaid tuleksin selle juhtumi poliitilise analüüsi juurde, sest me tegeleme selle analüüsiga juba päris pikka aega. tegemist ei ole traagilise üksikjuhtumiga, nii nagu äh, härra Putin seda mainib, vaid tegemist on äh, suurepärase äh, kuriteojuhtumiga, millele on ka tõendeid. Sergei Magnitski surm näitab, kuidas äh, äh, suvaline kohtupidamine ja ja kohtusüsteemi kuritarvitamine on mu-, endaga kaasa toonud plahvatusohtliku olukorra äh, inimesed, kes ründavad äh, Venemaa valitsust, kaovad juba aastaid ja seepärast on väga tähtis, et Euroopa Liit võtaks siin selge seisukoha ja räägiks ühel keelel. ehk siis me ütleme, et me ei lase kurjategijatel reisida Euroopa Liitu ja et me külmutame nende pangaarved ja nende äh, varad Euroopa Liidus ja samamoodi ei lase ka nende lastel siin tegutseda. me peaksime tõesti leidma vastumeetmed, ma tean, et välisteenistus kardab Venemaa poolseid vastumeetmeid. minu arvates on tegemist tühja sõnakõlksuga, kui nad ütlevad, et nad ei lase Euroopa Liidu ametnikel Venemaale enam sisse reisida. aga meil ei ole Euroopa Liidu bürokraatias mingeid kuritegelikke ametnikke, nii et seetõttu miks sellised ähvardused? küsimused. me näeme, et Venemaal on režiim, mis äh, võtab vastu piiravaid äh, seaduseid, samamoodi nagu Vändrast tuleb saelaudu ja sellepärast ma arvan, et me peame tõesti midagi ette võtma. härra Tšanõk, palun. suur tänu, härra esimees, meie fraktsioon ka toetab tugevalt Ojulandi resolutsiooni ma tahaksin kasutada praegust võimalust äh, tervitada siin äh, Bill Browderit, kes on suure osa oma viimaste aegade elust äh, pühendunud Sergei Magnitski eest võitlemisele. kui ei oleks olnud tema ja tema suurepärast tööd selles valdkonnas, siis soovitus täna meie ette ei oleks ilmselt jõudnud ega jõudnud ka paljudesse riiklikesse parlamentidesse, sealhulgas ka alamkotta Ühendkuningriigis, kes võtab väga sarnaseid seisukohti nagu meie. minu meelest see näide on kõige parem näide sellest, kuidas Euroopa Liit saab läbi pehmete meetmete ehk teisisõnu sihipäraste sanktsioonide oma mõju panna maksma. ja minu meelest on väga kohane, et me täna sellest räägime. eelmisel nädalal me rääkisime Aserbaidžaani ühest juhtumis, juhtumist nimelt poliitilistel kaalutlustel ühele mõrvarile äh, Äh, armu andmist Ukrainas, äh, Tõmošenko juhtum, nii, nii edasi, kogu see postsovetistlik Euroopa ruum liigub praegu kaugemale minu meelest sellest, mida me lootsime, nimelt demokraatiast, inimõigustest, õigusriigist ja näeme seda, et äh, kahjuks äh, korrumpeerunud oligarhid äh, juhivad riiki. asi läheb tõesti meile vastupidises suunas ja tegelikult tuleb küsida endalt seda, et kas sellised riigid nagu Venemaa saavad ikkagi jääda Strasbourgi Euroopa Nõukokku, sellepärast et tegemist on ikkagi organisatsiooniga, mis demokraatiale, õigusriigi põhimõttele peab alluma, kes on koduks ka Euroopa Inimõiguste Kohtule ja on tegelikult paradoksaalne, et me peame sanktsioone keskendama sellises põhimõttelises küsimuses nagu õigusriik ja õiguskord ehm, riigis, nagu seda on Venemaa. ma austan Venemaad väga kõrgelt, aga <laughs> sanktsioonid riigi vastu, kes on Euroopa Nõukogu liikmesriik ja ma olen nõus äh, kolleegidega, et me võiksime seda ära kasutada näidisjuhtumina äh, selle kohta, et mis saab äh, kohtupädevustes mujal kui Venemaal, kuidas kasutatakse poliitiliselt ära õiguseid ja meie fraktsioon toetab ka kõiki muudatusettepanekuid ja seda, et üheteistkümnendast võetakse välja tõesti sõna jagatud, sellepärast et kahjuks selles valdkonnas ju meil ei ole eriti midagi Venemaaga täna jagada. härra Landsbergis, palun suur tänu, see resolutsioon on hea ja vajalik. sellepärast, et äh, selle riigi kohtusüsteemi nii-öelda vabameelsus ainult laieneb. aga kui ma nüüd vaatan selle muudatusettepaneku kümme viimast versiooni, siis tegelikult on asi kehvalt kirjutatud kõigepealt on siin äh, kahekordne tingimuste seadmine meetmetele. kõigepealt äh, hästi dokumenteeritud tõendid, see on justkui nagu me äh, vabandaksime kaks korda. et justkui vabandame selle eest, et me piiravaid meetmeid seame. ei ole vaja kaks korda vabandada ja nüüd äh, viimane abinõu, viimase abinõu meede. aga mis siis saab, kui sellest viimasest abinõust äh, härra Putini äh, taktikepi all ei piisa? miks me peame üldse ütlema, et mitte miski muu ei ole võimalik, et see on viimane abinõu? ütleme lihtsalt abinõu ja kogu muusika. see on kõigile arusaadav ja normaalne nüüd vaatan edasi. abinõu äh, sissetoomine abinõuna, mis on mingisugune sotsialistide kirjaoskuse puudumatusest tulenev äh, viga. miks nad suruvad peale seda, et terve parlament peaks hääletama sellise äh, vohava haava üle siin mina toetaksin esialgset teksti ja kui liberaalid toetavad esialgset teksti, siis jätame need sotsialistid isolatsiooni. ja nii on. proua Andrik Jeene, palun järgmise kõneleja, suur tänu, härra esimees. Sergei Magnitski tapeti kuueteistkümnendal novembril kahe tuhande üheksandal aastal. meie oma iga-aastases inimõiguste aruandes äh, maailma kohta võtsime me detsembris kaks tuhat kümme Euroopa Parlamendina vastu minu raportöörimise all Äh, Karl Lõike, Sergei Magnitski juhtumise kohta, me nõuame seda, et Vene ametikonnad äh, viiksid läbi korraliku juurdluse ja ja tooksid kohtu ette äh, tema surmas süüdi olevad inimesed ja me räägime sellest ka seal, et me kaalume Euroopa Liidu viisa keelu pealepanemise, kui Venemaa seda ei tee ja ka varade külmutamisest rääkisime kaks aastat on möödunud äh, ja ma arvan, et kahest aastast küll peaks olema piisav, et äh, korralik juurdlus läbi viia ja tuua kohtu ette need, kes asjas on süüdi. ma tervitan Kristiina Ojulandi äh, soovituse eelnõud ja ootan homme põnevusega hääletust, ma toetan seda. härra Kelam on soovinud sõna. härra Kelam tänab itaalia keeles härra esimeest Äh, see soovitus äh, oleks pidanud äh, vastu võetama juba ammu ja suur tänu kolleeg Ojulandile, et ta selle esitas. sellepärast, et ega tegelikult asi ei puuduta nii palju Venemaad ja meie suhteid Venemaaga. me räägime siin Euroopa Liidu enda usaldusväärsusest. sellepärast, et senini kõik, mis Venemaal toimub, selle suhtes äh, me räägime sellises keeles, nagu me oleme mures, äh, pöörame tähelepanu äh, olukorda korrigeerida, aga me ei ole olnud valmis tõesti valu tegema neile, neid kibedalt kannatama panema. me ei suuda edasi liikuda see on meie jaoks aga nüüd uus võimalus, sellepärast et huvitaval kombel Vene kõrged ametnikud ei usalda Venemaad ja investeerivad oma rahalised vahendid äh, välismaal, äh, Venemaal, äh, Euroopas peaasjalikult ja see on üks haavatav koht. aga tegelikult meie sõnum ei peaks olema kõhklev. me peame jääma ühtseks ja selgesõnaliseks, toetamas samu väärtusi, mida Venemaa valitsus äh, on ka toetanud oma allkirjaga. sest ainult nii saame me tõesti aidata Venemaa kodanikke, Venemaa kodanikuühiskonda ja lõpuks ka Venemaa valitsust äh, muutumaks paremaks, suur tänu! järgmisena härra Tarand. Thank you very much uh... Eh.... suur tänu! ka mina toetan seda soovitust ja meie fraktsioon ilmselt ka. aga mul on üks küsimus proua raportöörile, teoreetiline küsimus. kas äh, te ootate, et selline nimekiri edastatakse teile kiiresti või hakatakse kiirelt tegutsema, aga tulemust nagu ei ole? ja teiseks, kas te arvate, et tulemuseks saab olema samasugune nimekiri nagu see nimekiri, millest rääkis härra Browder või on seekord loota, et ka kõrgemaid ametnikke sisaldab see nimekiri, ehk teisisõnu neid inimesi, kes tegelikult praeguse süsteemi loonud on eh, ja et nimekirjas ei ole mitte ainult need inimesed, kes eh, täidavad eh, käsku. suur tänu! Last speaker, Mr viimasena saab sõna härra Zalav, teil on veel lühidalt sõna. suur tänu. mul on teile ainult üks märkus teha selgituseks, äh, härra Landsbergise märkuse selgituseks. asi ei pärine sugugi äh, sotsialistide töögrupist see viimane abinõu. selle muudatusettepaneku on härra Prostasjevitš esitanud Rahvapartei ridadest Now, Mr Pulk of the EES. härra Pulk. Thank you, Mr Chairman um,. I would like to make uh, four points. suur tänu, härra esimees. kõigepealt mõned punkt, punktid. Äh, Euroopa Parlamendi soovitus on märkimisväärne, see on osa äh, teie järjepidevast sõnumist äh, antud juhtumi puhul. see viitab, kui oluline oluliseks Euroopa Parlament ähm, selliseid rikkumisi peab. see äh, annab lisalegitiimsust meie jätkuvale survele Vene ametkondadele äh, õigluse jalule seada Magnitski juhtumises. meie välisteenistusest koos Euroopa Komisjoniga ja eriti koos kõrge eesistuja, kõrge esindajaga äh, kasutame survet äh, kõikidel tasanditel, kõikidel kohtumistel Venemaa osapooltega kõige, kõige kõrgemal tasandil, et asjale viidata. alles hiljuti rääkisime sellest kahekümnendal juulil inimõiguste dialoogi raames. Teil on võib-olla veel meeles, et asi tuli ka laiemas kontekstis esile, kui kõrge esindaja oli parlamendi ees ja rääkis ähm, õigluse poliitilisest kasutamisest Venemaal. selle aasta aprillis president Van Rompuy kirjutas kirja tollasele Vene presidendile Medvedjevile, tegemist oli ennenägematu sammuga, et konkreetselt üles kutsuda edasiminekule Magnitski juhtumil, juhtumist ta esitas kolm, kolm konkreetset nõuet Venemaale, kõige, kõigehõlmav juurdluse lõpetamine, Äh, postuumse süüdistuse peatamine härra Ugniski juhtumis ja kolmandaks tema lese ja tema ema tagakiusamise lõpetamine. ja meie välisteenistus ka jätkab äh, surve avaldamist äh, Venemaa poolele ja siit ma jõuan järgmise punktini, miks me kõike seda teeme, kolm head põhjust selleks kõigepealt äh, selle juhtumi iseloom, härra Browder seda meile täna tutvustas äh, väga elegantselt. nimelt tegemist on inimväärikuse ja inimõiguste äh, räige rikkumisega, see astub vastu Euroopa Liidu põhi, põhilistele väärtustele. teiseks me arvame ka, et Venemaa peab olema huvitatud äh, Äh, selle juhtumi juurdlemisest, tegemist on emblemaatilise tähtsusega juhtumiga tänaseks äh, Venemaa kohtusüsteemile. tegemist on lakmustestiga äh, stabiilsuse ja usaldusväärsuse osas äriringkondadele ja investeeringutele, see on ka oluline signaal Euroopa ettevõtetele ja investoritele, see näitab seda, millises keskkonnas nad peavad tegutsema ja kolmas element, me oleme täiesti veendunud, et Euroopa Liidu ühtsetes huvides, põhilistes huvides on see, et Venemaa on demokraatlik ja majanduslikult tugev Venemaa, kus valitseb õigusriik ja sellepärast me selle asjaga ka nii äh, pinevalt tegutseme. Äh, see on äh, teatud võbelused kaasa toonud ka Venemaa pool, see surve, me oleme näinud teatavat äh, avatust või avanemist Venemaa valitsuse poolt, president Medvedjev võttis väga sõnakalt sõna selles küsimuses ja avas juurdluse sõltumatu juurdluskomisjoniga me teame, et äh, president Putin oma esimeses avalikus intervjuus presidendina ka rõhutas seda, kui oluline on juurdluse jätkamine. loomulikult on vaja, et äh, sellele nüüd järgneksid nendele sõnadele ka konkreetsed sammud Venemaa poolt. ja siit ma jõuan oma jär-, viimase punktini, ehk mis siis saab edasi. me kaalume väga tõsiselt Euroopa Parlamendi soovitusi ja äh, võtame teatavaks ka Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatud piiravad äh, meetmed, kuid samas me tahaksime rõhutada, et selles kontekstis on oluline rõhutada seda, et sanktsioonide kasutamine abinõudena erineb äh, Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel ja ka see keskkond, milles me tegutseme, on erinev. nagu teised on öelnud, piiravad abinõud on väga delikaatne meede, mida saab kasutada ainult väga konkreetsetes tingimustes ja vastavalt Euroopa Liidu sankt-, äh, suunistele, mille me ise oleme vastu võtnud, nii et tõesti, tegemist on viimase abinõuga. ja see nõuab äh, kõikidest pealinnadest kõige kõrgematasemelist poliitilist toetust. seda arvesse võttes arvan ma, et me peame lihtsalt jätkama sellega, et ähm, selle konkreetse juhtumi ja sarnaste juhtumite puhul hoiame survet Venemaal, kasutame ära kõik meie kasutuses olevad meetmed ja lisaks sellele peame tagama ka selle, et me vaatame sellele asjale laiemas kontekstis, laiemas poliitilises ja sotsiaalses äh, kontekstis Venemaal see tekitab meile muret, me oleme sellest rääkinud äh, ja oleme rääkinud ka nendest sammudest, mida me oleme astunud kõige sellega seoses, suur tänu! Miss Kristiina Ojuland. <laughs> proua Ojuland, teil on sõna nüüd. suur tänu teile, esimees. nii järeldusteni eh, tahaksin esitada küsimuse härra Pultšile see on mõnes mõttes ka vastus äh, härra Tarandi küsimusele, mis saab nüüd edasi. kas, mida tehakse äh, konkreetselt, kui te ütlesite, et te äh, jätkate eelnevate meetmete kasutamist praegusel kontekst, siis ei vasta see Euroopa Parlamendi praegusele tegevusele ega sellele soovitusele, mida me praegu siin arutame. see ei vasta olemasolevatele meetmetele ja võimalustele. tegu on kvalitatiivselt uue sammuga. ma arvan, et EAS peaks tõesti mõtlema selle peale, millised võiksid olla meie järgmised sammud ja võib-olla härra Bulš sooviks äh, pisut sel teemal edasi arutada. Yes, if uh, Mr. Bush. Herr Bush. esimest vastan lühidalt. nagu ma ütlesin, loomulikult väga ettevaatlikult uurime Euroopa Parlamendi resolutsioone, kui see kord vastu võetud ning äh, sellega seoses mõtleme ka, millised on järgmised sammud me kindlasti survestame venelasi edasi ehm, kõiki me kasutuses olevaid meetmeid. ma ei saa eh, veel eh, spekuleerida selle üle, milliseid sammu me, samme me astume, see sõltub ka liikmesriikidest ja sellistest poliitilistest otsustest, mis langetatakse. suur tänu, ma tahaksin teile meenutada, et me hääletame homme. jah ma sooviksin lõpetuseks veel öelda, sooviksin tänada kõiki kolleege, kes see äh, küsimusega edasi töötavad ja lühidalt vastus härra Tarandi küsimusele, see on, äh, millised on äh, sammud, millised, millised samme peaks astuma meie valitsused, liikmesriigid valitsused on meie kõikide huvides et pärast seda, kui see soovitus vastu võetakse, et seda ei jäetaks kõrvale, peaksime tegema tihedat koostööd poli-, fraktsioonidega. see on väga keeruline poliitiline küsimus, see ei puuduta ühte või kahte fraktsiooni, meie kui parlamendiliikmed. meil on äh, väga palju vahendeid selleks, et mõjutada kolleege rahvusparlamentides äh, E, ja samas ka peaksime olema valmis survestama ka oma riikide valitsuse. ootan huviga e, koostööd EAS-iga selles valdkonnas, aitäh! suur tänu! järgmine päevakorrapunkt on olukord Süürias ning e, tahaksin sind tervitada härra Mingarellit kes on Põhja-Aafrika, Lähis-Ida, Araabia poolsaare, Iraani, Iraagi küsimuse eest vastuta Euroopa välisteenistuse tegevdirektor. me teeme väikse, katkestame oma tegevuse hetkeks no,. I can't, I can't live without you You crush my heart <laughs> colleague, for our discussion and the common reflection. algame, alustame siis oma arutelu olukorra kohta Süürias. siin on härra Mingarelli, keda ma juba tutvustasin ja samuti on meil siin Selim Cemal, Türgi saadik, mis on otseselt äh, siis seotud olukorraga Süürias. olukord on väga traagiline ja äh, tsiviilelanikkonna kannatused on kohutavad ja olukord aina halveneb. rahvusvaheline uurimiskomisjon Süüria kohta, millel on ÜRO oma äh, inimõiguste äh, nõukogu mandaat, avast-, avaldas oma raporti eile, ta ütles, et ähm, inimõiguste rikkumise on aina juurde tulnud, see praeguseks hetkeks on üheksateist tuhat inimest hukkunud, enamus neist tsiviilelanikud. ja rünnakud tsiviilelanikkonna vastu toimuvad praktiliselt iga päev. see pole, pole mitte tavapärane humanitaarkriis, kus tsiviilelanikud vajab kaitset Euroopa Liit eraldas viiskümmend miljonit eurot abi humanitaarkriisi leevendamiseks äh, Süürias. tegu on ka kriisiga, mis äh, vajab kiiret poliitilist lahendust, mis äh, võimaldaks demokraatlikku üleminekut Süürias, mitte ainult Süüria enda, vaid kogu piirkonna pärast. ning kõigepealt ma annaksin sõna härra Mingarellile, kes on siis EAS-i e tegevdirektor, kes räägiks tema, meie tegevusest äh, Süürias ning sellest, millist äh, poliitilist suunda edasi ajada. suur tänu teile! minu jaoks ja meie teenistuse jaoks on loomulikult väga meeldiv võimalus osaleda, arutada siin seda traag-, traagilist ja dramaatilist äh, olukorda. nagu te teate, meie teenistusel on kaks eesmärki, kõigepealt lõpetada see verevana, velavanja. ja nagu te ise ütlesite, teevad arvud äh, juba, ajavad arvud hirmu peale, praeguseks on kakskümmend kuus tuhat hukkumist, hukkunud äh, ning äh, selleks, et seda oleks võimalik teha, on praegusel hetkel äh, üheksa põhilist prioriteeti välja töötatud, millest ma tahaksin lühidalt rääkida. kõigepealt, äh, äh, kõigepealt tuleb elanikkonna kannatusi vähendada, selleks oleks vaja suurendada meie humanitaarabi, te kindlasti teate, et Euroopa Liit on esimene abi osutaja kahesaja kahekümne kahe miljoni euro eest. oleme esimene humanitaarabi osutaja kuid see ei ole piisav. komisjon oma, otsustas oma jõupingutusi lähipäevadel suurendada, et aidata ühest küljest põgenikke Süüria-siseselt ja samuti ka põgenikke kolmes naaberriigis Jordaanias, Liibanonis ja Iraagis. selles osas kavatsetakse suuremaid jõupingutusi teha selleks, et efektiivselt tegutseda, oleks loomulikult äh, vaja koordineerida erinevate abiosutajate tegevust, selleks äh, ilmselt toimub äh, New Yorgis ÜRO Peaassamblee raames humanitaarabi osutajate konverents, mida juhib Georgieva. praegusel hetkel selleks, et rohkem kaasata Pärsia lahe riike, kes pole olukorra kõrgusel olnud ning teiseks selleks, et garanteerida, et humanitaarabi oleks tõesti efektiivne. praegusel hetkel on olukord väga keeruline, põgenike olukord väga raske, kannatused väga suured. sellega seoses peame tegema kõik selleks, et neid hädas olevaid inimesi aidata. teiseks nüüd naaberriikide toetus ja abi mis peab olema eelkõige sõjaline. nagu te teate, Jordaanias ja Liibanonis on põgenikud koondunud linnade ümber, samuti peab Jordaaniat ja Liibanoni aitama, et selleks, et ei, riigis ei tekiks ebastabiilne olukord. Jordaania ja Liibanon põhjustel, mida te väga hästi tunnete, on väga haprad öö, haavatavad riigid, peab tegema kõik selleks, et nende põgenike kohalolek ei tekitaks veel suuremat poliitilist ebastabiilsust ning üritame lähinädalatel neil äh, riikidel äh, osutada eriti just tervise ja haridusvaldkonnas abi nendele äh, raskes olukorras inimeste abistamiseks ning teeme kõike selleks, et äh, nende riikide olukord ei muutuks veel ebakindlamaks seoses äh, pideva põgenike juurdevooluga. teiseks äh, so-, äh, toetame me ÜRO-d ja Araabia liigu, liiga ja ÜRO eriesindajad tegevust. me oma teenistusega oleme osutanud, esitasime, osutasime täieliku toetust Kofi Annanile nüüd eh, toetame täielikult härra Raimi tegevust. järgmisel nädalal kohtub ta eh, ÜRO eh, peasekretär ja härra Alar Abiga. meie delegatsioon, nagu te teate, toimib endiselt Damaskuses, nagu ka Euroopa liikmesriikide saadikud, saatkonnad me oleme eh, ka ÜRO eriesindaja käsutuses igasuguse abi osutamises. me eh, toetame teda täielikult. neljandaks, opositsioon, üks põhjusi, miks eh, see konflikt nii kaua kestab, on see, et opositsioon on täiesti killustunud, me kõik teame põhjusi. praegusel hetkel oleme üritanud võtta eh, kokku, astuda kontakti opositsiooni esindajatega, et nad koostaks ühtse projekti ja ütlesime, et, eh, et me ei, ei soovi, et äh, neist kõigist saaks sunniidid, sest opositsioon esindab väga palju erinevaid inimesi, väga palju erinevaid konfessioone. aga kui nad soovivad üleminekuprotsessi mõjutada, peavad nad ühtse platvormi moodustama eh, nagu Liibüas see kunagi nii oli. me eh, otsustasime kohtumise opositsiooniparteide vahel, et nad moodustaks ühi, ühise platvormi, pakkusime mm, toetame täiel määral Araabia liigad, mis eh, Äh, peaks siis toetama äh, opositsiooni ühise seisukoha väljatöötamisel. loomulikult tuleb, äh, tuleb, tuleb kindlasti leevendada vähemuste muresid, et kristlased, alauiidid ja gruusid teaks, et, et ei teki mingit nõiajahti, vaid et kõiki etniaid ja usutunnistusi äh, respekteeritakse. edasi tuleb äh, Damaskuse režiimi ähm, varustuskanaleid äh, blokeerida, selles osas juba kaheksateist sanktsiooni ähm, välja kuulutatud ja järgmisel nädalal New Yorgis kavatseme välja töötada veel sanktsioone, töötame selle kallal. me peame tegema kõik selleks, et äh, e, režiimi enam ei varustataks ja et nad ei saaks ennast ise enam varustada. Äh, kuues sekkumise võimalus, äh, põhiliste partnerite kaasamine. nagu te teate, on üritatud poliitilist üleminekut välja töötada, on toimunud erinevad kohtumised Ankaras, Istanbulis, Pariisis ja järgmisel nädalal toimub see ka New Yorgis ning äh, see oleks siis Süüria sõprade toetusrühma kohtumine. samuti tegevusgrupp, tegevusrühm, mis korra Genfis kohtus ja äh, see puudutab siis äh, selliseid riike, millega on raske koostööd teha, nagu näiteks Venemaal me peame selliseid kohtumisi samuti äh, ka äh, jätkama. samuti äh, president Mursi, Egiptuse presi-, president, kes on otsustanud kokku viia nii-öelda Süüria kvarteti, mis peaks siis võimaldama, aitama Assadil võimu kuidagi üle anda. me kuulsime viimasel minutil, et Saudi araablased otsustasid mitte osa, osaleda. väidetavalt sellepärast, et äh, Saudi Araabia kroonprints on haige, kuid ma arvan, et põhjuseid peaks olema siiski rohkem sellel puudumisel. igatahes on tegu algatusega, mida tasub tähelepanelikult jälgida, sest Saudi Araabia, Türgi, Iraan ja Egiptus, kui see kõik kokku viia, siis on need kõik äh, tegijad, kellel on mõlema, võimalus mõlemat osapoolt survestada. nii et ma arvan, et oleks väga hea, kui me selle algatusega su-, tihedad sidemed säilitaks ja peaks jälgima, mis sellel kohtumisel toimub. on veel üks tegevusliin, mis puudutab siis kurjategijate karistamist. me oleme korduvalt öelnud, et, et inimsusevastaste kurja, kuritegude sooritajad ei tohi karistamata jätta, kavatseme kaasata ka rahvusvahelise kriminaalkohtu. mõned ütlevad, et et, et me ei saa ühest küljest öelda, et me üritame Bashar al-Assadi eh, kuidagi aidata olukorrast välja, puhtalt välja tulla, samas väga raske seda öelda, väites samal ajal, et ta peaks oma päevad lõpetama kuskil Haagi vanglas. kuid samas need, kes inimsuse vastaseid kuritegusid sooritavad, ei tohiks jääda karistamatuks ning eh, eh inimõiguste Äh, äh, komisjon Genfis äh, on öelnud selgelt, et inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod on toime pandud Süüria võimude poolt ning samas muidugi ei, ka ei saa öelda, et Süüria opositsioon oleks täiesti, täiesti puhtaks jäänud kaheksas tegevusliin teha koostööd meie partneritega, eh, et eh, Assadi järgse Süüria tulevikku ette valmistada. me eh, teeme tööd nendega, kes näevad ette Süüria ülesehitamist. Euroopa Liidul on selles koht olemas, Euroopa välisteenistus osaleb selles ning peame juba praegu hindama seda, milliseid Eh, kahjusid on tekitanud see kaheksa, eh, see poolteist aastat kestnud konflikt, eh, samuti majandustegevus tuleb taaskäivitada, nii et me teeme tõhusat koostööd kõigi osapooltega ning lõpuks üheksas tegevussuund on ÜRO Julgeolekunõukogu, mille osas tuntakse väga suurt frustratsiooni sest äh, Julgeolekunõukogu pole suutnud seni veel resolutsiooni vastu võtta, me kõik teame, miks. samas oleks aga väga oluline, kui me saaks vastu võtta resolutsiooni, mis Assadi äh, režiimi äh, hukka mõistaks. kõik mõistate, miks see väga tähtis oleks rahvusvahelise õiguse seisukohalt, et Julgeolekunõukogu mm, resolutsiooni vastu võtaks. nagu te teate, kaks liikmesriiki, alalist liikmesriiki on selle vastu ja samuti ajutiste esitatud riikide vahel on neid, kes ei ole eriti eh, sellest huvitatud. Eh, üritame eh, läbirääkimisi pidada Sergei Lavroviga, hiinlastega, et aru saada, millised punktid on nende jaoks aktsepteerimatud ja mida oleks võimalik teha, et Julgeolekunõukogu võtaks resolutsiooni vastu. Need oleks siis võimalikud sekkumispunktid, mille osas me koostööd teeme see ei ole muidugi piisav, verepulm jätkub ja äh, samas takistused äh, meie tegevusel on olemas, nii et äh, peab tõsiselt mõtlema, kuidas edasi tegutsema, aitäh. suur tänu, suurepärane sõnavõtt nagu ikka. härra saadik, meil on vaja teie abi Süüria põgenike osas samuti ka põgenike eh, eh, mõjust Türgi olukorrale ja kuidas eh, praegune see tapatalgud Süürias lõpp, lõpeksid. palun, teil on sõna. Thank you, Mr Chairman. It is a distinct privilege to be here to be able to address suur tänu, mul on väga suur au olla täna siin Euroopa Parlamendi ees nagu härra Mingarelli ütles ja ma üritan mitte korrata seda, mida ta ütles, vaid lihtsalt neid edasi arendada. tahan teile rääkida, kuidas meie näeme olukorda ja kuidas see mõjutab Türgit meil on kaks muret. Süüria ja Süüria, mis toimub Süüria ümbruses ja teiseks mõjud äh, meie riigile. olukord Süürias ei muutu mitte paremaks, vaid järjest hullemaks. me, me näeme iga päev vägivalda, tapmisi ja meie käed on seotud ning see on pannud meid meeleheitele. ka Süüria režiim on meeleheitel ja seetõttu me tegelikult ei tea, mida nad ette võtavad olukord on ettearvamatu ja seetõttu tuleb meil teatud äh, alternatiive välja töötada ja mõelda väga täiesti mõeldamatu peale. meile valmistab muret ka see, mis saab pärast kriisi. me oleme näinud, mis juhtus teistes piirkonna riikides, seetõttu me peame olema valmis ka nii-öelda äh, olukorraks pärast kriisi Need asjad, mida härra Mingarelli välja tõi, nende üle muretseme ka meie. on üle kaheksa tuhande põgeniku praegu inimest Süüriast, kes on tulnud meie riiki. ja põgenike tulv jätkub. meie jaoks on tähtis, et Süüria toimiks, et territoriaalne puutumatus oleks tagatud, tagatud. meil on, tuleb äh, välja töötada üleminekuplaan äh, kriisijärgseks perioodiks ja jällegi tuleb korrata ühte asja, mis meie jaoks on väga tähtis, me ei soovi, et siin usulistel või etnilistel põhjustel riiki hakataks kuidagi jagama tulevikus mis puudutab opositsiooni, siis tõesti äh, positsioon tuleb kokku tuua, on palju erinevaid jõupingutusi, kuid ei ole ühtset opositsiooni ja seetõttu on väga raske opositsiooniliikumisi organiseerida, paljud inimestest on elanud välismaal, need, kes on äh, elanud koduriigis, neil ei ole suhteid nendega, kes on olnud välisriigis, seetõttu on väga raske neid kokku tuua. meie soovime et opositsioon kaasaks kõiki erinevaid rühmitusi, mis on riigis esindatud. ja ma tõesti arvan, et Süüria opositsioon on teinud edusamme, neil on vaja lihtsalt rohkem aega selleks, et reageerida tulevikus kiiremini. mis puudutab rahvusvahelist kogukonda, siis äh, kõik on äh, praeguste rünnakute vastu, kuid nagu öeldud, meie käed on seotud. me oleme alati palunud mitte rohkem sanktsioone, vaid me oleme soovinud rohkem äh, tegevusi selleks, et kaitsta Süüria kodanikke. kuid nagu te teate, on riike, kes on äh, Süüria kodanike kaitsmise vastu. sest äh, nad pole kindlad, kas nad on ka tulevikus nii-öelda ajaloo võitjate poolel. mis puudutab äh, Türgit, siis äh, meil on äh, üle kaheksakümne tuhande ümberasustatu, vahepeal oli neid sada kakskümmend tuhat, kuid nüüd on osa pöördunud tagasi koduriiki. meil on kaks, umbes kaksteist põgenikulaagrit, laagrit, kaheksa on juba olemas, nelja kavandatakse veel ja meil on umbes kuus tuhat põgenikku ja me peame ennast valmistama veel neljakümne tuhande põgeniku tulekuks. põgenike numbrid suurenevad ja me ei tea, kui kauaks põgenikud äh, Türki jäävad. talv on äh, ukse ees ja paljud arvavad, et Türgi on soe riik, kuid meie talved on väga karmid ja seetõttu võib äh, ilm meil muutuda äärmiselt külmaks ja me peame valmistuma selleks, et põgenikud jäävad meie riiki väga kauaks. me üritame neile pakkuda erinevaid teenuseid, haridust, sotsiaalteenuseid, isegi juurdepääsu internetile. me oleme üle kahekümne miljoni dollari juba kulutanud põgenike abistamiseks. kuna inimestel on ka sugulased teisel pool piiri ja kõik ei ole põgenikelaagris, vaid ka Türgi linnades. veel tuleb mainida, et rahvusvahelise kogukonna abi ei ole olnud piisav. me teame, et me usume, et rahvusvaheline kogukond võib teha rohkem, me öö, äh, oleme ühenduses äh, ÜRO-ga ja me teame, et ka Euroopa Liit on mõelnud abi andmise peale me tervi-, meie oleme rõõmsad igasuguse abi üle, mida antakse, ükskõik, kas see tuleb EKO peadirektoraadist või äh, vabaühendustelt, me nüüd oleme erinevatelt äh, riikidelt abi saanud, kuid meil on abi vaja veelgi rohkem. nagu öeldud, me peame olema valmis kõige hullemaks, asjad võivad minna käest ära ja veelgi rohkem põgenikke võib tulla üks meie poliitikaid on see, et me üritame süürialisi, Süüria kodanikke aidata piiridel, enne kui nad riigist väljuvad. me üritame nendeni jõuda Türgi-Süüria piiril, anda neile toiduabi ja ka öö, muud varustust, mida neil on vaja. meie kõige suuremaks probleemiks on öö, Äh, terrorismi kasvamisega see, et äh, Süürias on ka PKK, nad aitavad äh, PKK-d ja ja Süüria kas-, valitsus kasutab PKK-d enda huvides, nii et meie kannatame selle all, seetõttu on meil tegemist ka praegu julgeolekukriisiga. meie usume, et selleks, et Süürias olla aktiivsed, on meil vaja rahvusvahelise kogukonna abi. igasugune tegevus peab olema äh, ÜRO egiidi all, muidu ei ole see nähtav ja see ei ole piisav. nagu härra Mingarelli ütles, olukord on pingeline, kuid kahjuks meie käed on seotud. me saame teha nüüd nii palju, kui oleme teinud, me tahaksime teha rohkem, meil on vaja inimesi aidata. meil tuleb aidata ka opositsiooni. me näeme rünnakuid igal pool, väga raske on aru saada, mis täpselt toimub. meie võimalused on üha rohkem piiratud me üritame väg-, me saame informatsiooni põhiliselt ajakirjanduse kaudu, me ei ole samas olukorras, kui olime Põhja-Aafrika sündmuste ajal, Süüria kriis kestab suure tõenäosusega veel päris pikka aega ja see valmistab veelgi rohkem muret nii meile kui teile ja meil tuleb reageerida nii kiiresti kui võimalik. võib-olla peaksingi siinkohal lõpetama selleks, et vastata ka teie küsimustele. suur tänu härra äh, suursaadik, mul on kõnelejate nimekirjas neli kõnelejat. Äh, kaks minutit saab iga kõneleja, äh, viis kõnelejat, kuus kõnelejat on kõnelejate nimekirjas, nii et igaüks saab poolteist minutit ja ka mina ise tahan esitada kaks küsimust ja näitan kohe head eeskuju. kaks küsimust härra Mingarellile, te rääkisite opositsiooni killustamisest meil ei ole väga selgelt äh, rühmi, opositsioonirühmitusi äh, piiratud või defineeritud, kas te olete näidanud ka mingit tahet opositsioonirühmitiste vahel koostööd teha ja millistes valdkondades on seda koostöövalmidust näha? või juhtub seal see, mis juhtub äh, Liibüas, et Gaddafi äh, kukutatakse küll võimult, kuid opositsioon on killustunud ja põhimõtteliselt kontroll riigi territooriumi üle oli ka killustunud. ning millist rolli mängib Al-Qaeda? kas Al-Qaeda mõju öö, on suurenemas? ning küsimus ka härra suursaadikule. Te olete mõelnud ka sõjalise sekkumise peale kindlasti mis te arvate, kas Araabia riigid oleksid valmis sekkuma näiteks äh, äh lennukeelutsooni kehtestamise osas? proua Koomes, palun äh,. tänu, härra Mingarelli, suur tänu teie sõnavõtu eest, te tõite väga palju tähtsaid asju välja, ma tahaksin teada, kas me Elmas Rabiidit äh, Äh, toetame tõesti ka poliitiliselt, äh, kas me oleme osa tema meeskonnast? kas te olete selle peale mõelnud ja teiseks, äh, kas me oleme ka Iraaniga tegelenud, sest Iraan toetab äh, Assadi režiimi, me oleme Iraani puhul tegelenud ainult tuumaprogrammidega. meil on vaja al-Assadist lahti saada ja võib-olla pärast Assadi järgset perioodi on meil Iraani vaja, kas me selles osas oleme midagi ära teinud? kas me oleme mõelnud selle, kuidas ÜRO Julgeolekunõukogus edasi minna, sest Süüria puhul on traagiline just see, et meie käed on seotud, nagu härra suursaadik ütles. see on traagiline Süüria jaoks. aga see võib äh, muutuda ka traagiliseks teiste piirkondade jaoks, kui ei ole võimalik veetost lahti saada ÜRO Julgeolekunõukogus. ja Hiina ja Venemaa mängivad väga tiivse nega,, väga negatiivset rolli selles konfliktis. aga mis saab äh, Brasiiliast ja Indiast? võib-olla kui nemad oleksid, meil oleks võimalik Julgeolekunõukogu laiendada, siis nende seisukoht oleks teistsugune. suursaadik, äh, sõjalise sekkumise võimalus. Äh, sellisel juhul teie riik oleks veelgi suuremas ohus, kui ta juba praegusel hetkel on. kas te olete nõus sellega, kes ütlevad, et nüüd on meil vaja lennutõrje varut-, varustust. ja need arutelud äh, PKK üle ja võib-olla, et Hadishiga oleks meil vaja mingi ähm, koalitsioon luua. Lopes. ma sooviksin samuti tänada härra Mingarelit tema töö eest ning küsida äh, kas te arvate tõesti, et äh, praegusel hetkel tehakse kõik, mis võimalik, et verevalamist äh, lõpetada? Genfi konventsiooni ei, sellest ei peeta kinni, mitte ainult see ei puuduta põgenikke, vaid ka sõjavangide küsimust, samuti tsiviilelanikkond. Äh, selle konventsioonile kirjutasid alla paljud riigid, rahvusvaheline humanitaarõigus, kus see siin jääb? ja rahvas on, tunneb õudust selle üle, mis toimub, nagu oleks äh, barbarid aeg tagasi tulnud. kuidas on võimalik, et ei ole olemas ühtegi resolutsiooni, resolutsiooni, et rahvusvahelist õigust respekteeritaks? me ei saa keelduda resolutsiooni koostamisest, äh, et et äh, teha, me peame midagi tegema selleks, et resolutsiooni äh, respekteeritakse ja tsiviilelanike mõrvamine lõpetaks. kui me rõhuks rohkem selle peale, suudaksime me võib-olla olla efektiivsemad. mida teha siis, kui, kui Genfi äh, resolutsioonist kinni ei peeta, millised sanktsioonid on olemas, opositsioon, see, et opositsioon samuti rikub seda konventsiooni ei ole vabandust, see ei, sellise mõtteviisi järgi ei saa edasi minna, aitäh. Lösing, please. proua Lösing, palun. jah, suur tänu, olen nõus eelkõnelejaga veresauna tuleks kohe kindlasti vältida, seda tuleb vältida ja veresaunat tuleb hukka mõista, kuid ma ei ole nõus eelkõneleja märkusega, et et on eba, et ei ole tähtis see, et ka opositsiooni poolt on veresaunu läbi viidud. paljud kolleegid on siin väga erinevalt olukonda, olukorda esitlenud ja öelnud, et on erinevaid opositsioonirühmitusi, kuid samal ajal räägime me ühest režiimist ja ühest opositsioonist. seepärast äh, tundub, et läbirääkimiste käigus ei olegi enam võimalik äh, tulemusele jõuda. sellegipoolest tahan esitada küsimuse, et kas on tõesti nii, et kas tõesti pole võimalik läbirääkimiste äh, käigus kokkuleppele jõuda. eile ilmus äh, Süd-Deutsche Zeitungis artikkel, kus öeldakse, et ÜRO inimõiguste volinik on nii Süüria valitsusele kui ka mässajatele ränk kui inimõiguste rikkumisi ette eh, heitnud, siin räägitakse veresaunast, massimõrvast, räägitakse sellest, et äh, valitsuse vastased on äh, la-, lapssõdureid palganud äh, ja ma ei hakka seda kõike siin välja toomagi. küsimus on tõesti selles, et milline on see võimalus, mida soovitakse kasutada. räägitakse ka sõjalisest sekkumisest ma ei taha hakka siin üldse rääkima sellest, kas sõjaline sekkumine üleüldse võib olla mõistlik, aga juhul, kui soovitakse sekkuda, siis millises suunas see sekkumine peaks minema? täna hommikul rääkisime me Saudi Araabia esindajatega, nemad ütlesid väga selgelt, et et nad toetavad islami jõudusid ja me võime endale ette kujutada, et millises suunas sekkumise võimalus ka läheks, nii et seepärast veel kord küsimus, millist demokraatlikku väljavaadet üritatakse siin kasutada või milliseid demokraatlikke võimalusi te üldse näete? härra Hadži Georgiev, palun. poolteist minutit. ja eh, suur tänu ka mina tahaksin kõigepealt äh, veresauna Süürias hukka mõista, eriti äh, relvastamata äh, inimeste ja laste tapmise. ja ma arvan, et ei ole siin vaja üldse mitte öeldagi, et meil on kiiresti vaja lahendust. opositsioonijõud on ka killustunud ja sellepärast on väga raske äh, Äh, otsustada, mida täpselt tuleks ette võtta. küsimus äh, Türgi suursaadikule ja härra Mingarellile meil on Süürias opositsioon ja meil on ka see barbarlik äh, vastus Süüria režiimi poolt, kuid Türgis on olukord ju täpselt samasugune ma räägin siin PKK mässulistest äh, ja me teame täpselt, kuidas Türgi valitsus nende vastu on reageerinud. kas teile ei tundu, et teie avaldused on väga vastuolulised? ühelt poolt te ütlete, et äh, mässulised ja opositsioon, et neid ei tohi rünnata, kuid kas te ei taha Süüria olukorda võrrelda olukorraga Türgis, miks ühelt poolt toetate te opositsiooni, aga teiselt poolt öö, äh, olete te valitsusega ühel nõul? Thank you. Liisek, IPP. E suur tänu ja härra Liisek Rahvaparteist. suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel, et äh, me täna siin räägime Süüria tulevikust ja mul on väga hea meel, et mul oli võimalus ära kuulata ka härra Mingarelli. kuid olukord täna on äh, selline, et äh, see veresaun äh, tuleb äh, lõpetada nii kiiresti kui võimalik, tegemist on täieliku tragöödiaga. konflikt on eskaleerunud Assadi režiimi ja opositsiooni vahel talumatutesse kõrgustesse ja tundub, et asja saab peatada ainult läbi sõjaväeliste käikude. nii et minu küsimus teile on, et kas me teame, kui palju inimesi, kui palju varustust, kui palju laskemoona on Assadi käsutuses ja kas me teame seda, et ta kuskilt saab ka sõjaväelist abi, kas keegi varustab teda laskemoonaga või äh, saab ta mingisugust teistsugust abi väljastpoolt ja kas on teada, kellelt? ja minu küsimus äh, suursaadikule on, et milline on praegu olukord piirikontrolliga Süüria ja Türgi vahel. kas äh, osa piirist äh, Süüria poolel on jätkuvalt äh, valitsuse kontrolli all või on kogu Süüria piir opositsioonijõudude käes? kui nii, siis kuidas Türgi sõjavägi sellesse kõigesse on kaasatud? proua Tsaveela. suur tänu, tahan tänada kõnelejaid ülevaate andmise eest. mul on küsimus härra Mingarellile. kas Euroopa Liit on hinnanud ka seda ja analüüsinud ka seda, mida Põhja-Aafrikas Araabia kevade ajal tehti? me ju teame, et Araabia kevadele järgnes Araabia sügis ja tundub, et Ara-, et Põhja-Aafrika riikide puhul asjad ei läinud päris nii, nagu ette nähtud. ja mis saab siis, kui Süürias tekib samasugune olukord, nagu on praegu Liibüas? meil on viissada relvastatud rühmistust Liibüas, mis lihtsalt äh, laastavad riiki, kas see on see õigusriik, mida me nõudsime? härra suursaadik, te olete seda kõike koha peal näinud, kes varustab mõlemat poolt, kes äh, hoolitseb äh, varustuse ja varustamise eest, sest kui ei ole kedagi, kes äh, poolirelvadega varustab, ei ole võimalik ka kodusõda pidada ja meil on tegemist klassikalise kodusõjaga. jah, praegusel hetkel rahvusvahelisel tasandil meie käed on seotud, kuid mida me peaksime siis tegema, kas meil oleks vaja äh, sekkumist äh, või leiame mingi sarnase lahenduse nagu Liibüa puhul. mulle tundub, et praegusel hetkel ainult Egiptus on Araabia kevades terve nahaga välja tulnud. kas te tõesti olete ka analüüsinud olukorda pärast kõiki neid sündmusi? Franziska Brandner. tänu ja proua Brandner. suur tänu ja ma pean vabandama, et ma ei kuulanud, ei kuulnud kahjuks äh, teie sõnavõtu algust, kohtusime Liibüa ametnikega ja jäin sellepärast natukene hiljaks, nii et kui äh, ma esitan küsimusi asjade kohta, mida te olete juba, millest te olete juba rääkinud, siis vabandan ette küsimus pagulaste kohta. väga palju kuulujutte on liikvel olnud selle kohta, et Euroopa Liidu rahad läbi Punase Risti ei jõua koha peale ja lähevad hoopis režiimi taskutesse ja kindlasti ei aita opositsiooniliikmeid, kes satuvad haiglasse ja nii edasi, nagu ma ütlesin, tegemist on kuulujutuga ja kuulda on olnud seda, et Punane Rist võib-olla on selles süüdi, aga asi on selles, et tõesti väga palju vahendeid koha peale ei jõua. see oli minu esimene küsimus ja teine küsimus. olukord koha peal muutuks oluliselt, kui Iisrael avaks oma piirid pagulastele. ja küsimus on selles, et kas me ei peaks Eh, sellele viitama ja selle eest kõnelema. see võib-olla muudaks natukene seda, kuidas eh, nähakse, millisena nähakse seda probleemi, mis te arvate sellest, on see hea mõte, positiivne mõte, kaks küsimust, jah, aitäh. suur tänu, härra Zalafranco. viimasena saate teie sõna. tänan. meil toimus möödunud nädalal väga huvitav arutelu äh, Euroopa Parlamendis Euroopa välispoliitika kõrge esindajaga. ning äh, seal kuulsime palju ka sellest, mida siin täna korrati. julgeolekunõukogu äh, usalduskriis äh, ja muu selline, samuti valimisprotsess Ameerika Ühendriikides, see mõnes mõttes tekitab olukorra, eh, kus eh, igal osapoolel on juba oma kindel seisukoht ja praegusel hetkel on selge, et rahvusvahelisest sekkumisest ei, eh, ei piisa. opositsioon näeb, et kuigi neid sõnadest toetatakse väga palju, ei ole sest need sõnad aga kuidagi reaalsuseks saanud. nii et äh, meie ei peaks äh, piirduma ainult äh, Punase Risti toetamisega, peaks kasutusele võtma peaks kasutusele võtma konkreetseid meetmeid, mida oleks võimalik teha, tahaksime küsida härra Vingarelli käest, kas oleks abi näiteks lennukeelutsooni kehtestamist, kehtestamisest, me näeme, millised tagajärjed võivad olla konflikti osapoole relvastamistest, ma arvan, et on väga oluline, et me toetaks selgelt äh, Türgid äh, äh, relvastatud rühmituste vastases võitluses, kes Süüria piirile edasi tagasi liiguvad. Türgi ei saa olla see, kes kõik negatiivsed tagajärjed enda kalla saab, aitäh teile! suur tänu! nii, härra Mingarelli, sõna kõigepealt teile vastusteks Teil on seitse-kaheksa minutit. suur tänu, suur tänu parlamendisaadikutele kõikide nende huvitavate küsimuste eest, mis tabavad kõige olulisemat, sellepärast et eh, lisaks erinevatele kontaktidele erinevate rühmitustega on küsimus peaasjalikult poliitilises strateegias. kõigepealt teie küsimused, härra esimees, erinevate opositsioonirühmituste äh, valmisolek koostööd teha äh, me näeme siin äh, killustusi mitmes soonas, killustused, välis- ja siseopositsiooni killustumine. Nad ei ole alati sugugi ühtsel seisukohal teine killustumine, me näeme äh, armee positsioone, kes arvavad, osa nendest, kes arvavad, et äh, praeguse režiimiga ei ole võimalik enam läbi rääkida ja siis on need, kes arvavad, et teatud surve all on võimalik veel läbirääkimisi pidada. ja kolmas oluline eraldusjoon on äh, usulistel kaalutlustel tõmmatud joon kas on võimalik, äh, et need erinevad äh, rühmitused äh, praegu ühtse platvormini jõuavad, ma arvan, et see on võimalik. ma arvan, et peaks olema võimalik panna mustvalgelt kirja Assaadi järgse perioodi strateegia, seda toetab Araabia liiga oma toetustes opositsioonidega, sellega tegeleb ka Türgi, kellel on ka äh, väga tihedad kontaktid paljude opositsioonijõududega, see on olnud ka paljude Euroopa Liidu asjaga tegelevate liikmesriikide strateegia ja siis kõrge esindaja, nagu te teate, on juba korraldanud teatud opositsioonijõududega kohtumisi ja jätkab äh, dialoogi nende jõududega seega me ei ole veel sellesse punkti jõudnud, kus oleks ühtne platvorm, aga öö, öö, on võimalik ületada need tõelised lõhed, millest ma rääkisin, ja jõuda tulevikus ühtse platvormini. ma spekuleerin. see ei ole küll faktidel baseeruv vastus, aga rohkem mul teile pakkuda praegu ka ei ole. nüüd öö, proua Komeši küsimus Ibrahimi Al-Qaeda kohta küsisin ka. ausalt öeldes mul infot selle kohta ei ole. Nende aruannete põhjal, mida mina olen lugenud, võib arvata, et mõned ähm, Al-Qaeda rakud, mis enne olid Iraagis, on üle kolgunud Süüriasse, aga mul ei ole mingisugust infot äh, neid fakte äh, kinnitada või ümber lükata. Neid kuuldusi kinnitada või ümber lükata. Äh, ma võin teha ainult samad järeldused, mida teie võite teha. nüüd proua Koomes Ibrahimi. kõrge esindaja ütles härra Ibrahimile, et äh, nad annavad teile, et annavad talle mitmesugust toetust, kui tal on vaja logistilist ja materiaalset abi meie delegatsiooni poolt Damassis, Damaskuses siis ta selle toetuse saab, see on esiteks. teiseks, kui äh, Ibrahimil on vaja poliitilist toetust ükskõik millises vormis, siis see on võimalik äh, mobiliseerida ja toetada teda ja kolmandaks on, oleks väga oluline temaga jagada äh, tema analüüsi konflikti kohta, rääkida temaga tema võimalikest valikuvariantidest olukorra lahendamiseks ja sellepärast me kohtusimegi New Yorgis eelmisel nädalal järgmise, sellepärast kohtumegi järgmisel nädalal. Iraak äh,, Iraan äh,, mitu korda on äh, sellele viidatud äh, juba kaua on äh, kestnud ju tuumaprogrammi alased arutelud, kõrgel esindajal on väga tihedad kontaktid härra Jaliliga ja on täiesti võimalik, et sellest äh, ka räägitakse. nüüd kõrge esindajal on kontaktid ka iraaklastega ta kohtus äh, äh, hiljuti välisministriga ja selle äh, ministriga ta kohtub ka järgmisel nädalal New Yorgis ja nagu te teate, minister Sebaril on väga otsesed kontaktid iraaklastega. lisaks sellele Euroopa juhid kohtusid eelmisel nädalal Egiptuse president Morsiga äh, ja nagu te teate, Egiptuse president ja Egiptuse välisminister on ka iraanlastega kontaktis. nii et mul ei ole kõhklustki selle kohta, et kõrge esindaja annab edasi Iraani rahvale sõnumi äh, selle kohta, mis meie meelest on kõige parem võimalus äh, Iraani jaoks leida lahendus äh, Süüria konflikti kontekstis. nüüd ÜRO Julgeolekunõukogu reform nojah, võib-olla, kui koosseis oleks teistsugune, siis äh, Julgeolekunõukogu jõuaks kokkuleppele kiiremini sellistes teemades, näiteks nagu seda on Süüria, aga mulle tundub, et see on arutelu, äh, mis äh, läheb kaugemale Süüria juhtumist ja seega ma teile ei saa vastata, isegi kui ma väga tahaksin. Genfi konventsioon, kas neid austatakse? ei, proua. Te teate seda väga hästi Äh, rahvusvaheline juurdluskomisjon, äh, mis loodi ÜRO äh, Julgeolekunõukogu Inimõiguste Komisjoni nimel, on öelnud, et on täiesti selge, et on sooritatud seal kuritegusid inimsuse vastu ja ka sõjakuritegusid ja öeldud küll on, et opositsiooni käed pole ka puhtad, aga ega see ei tähenda seda, et opositsioon ja valitsuse tehtu oleks samal tasandil minu meelest äh, Assadi režiim on see, kes vastutab selle veresauna eest, meie peame ütleme ka seda, et opositsioon teeb asju, mis ei ole lubatud. kui me kuuleme piinamistest ja halvasti kohtlemisest, siis tuleb ka see välja öelda ja mitte silmi selle ees kinni pigistada. Äh, Genfi konventsiooni äh, rikkumiste sanktsioonid, ei, nendest ei ole äh, Eh, nagu te teate, kõigepealt tuleb asi tuua rahvusvahelise eh, kuri, eh, rahvusvahelise kohtu ette, ei saa karistamatust lubada Genfi konventsioonide rikkumisel. seda me nõuame ja seda on nõuanud ka need riigid. kui ma Lavroviga, kui kõrge esindaja Lavroviga kohtus, ütles ta väga selgelt välja, et on väga kahetsusväärne, et Julgeolekunõukogus on tekkinud äh, selline äh, Äh, patiseis, äh, homme toimub tippkohtumine Hiinaga ja Van Rompuy, Barroso ja kõrge esindaja ütlevad kindlasti sedasama ka Hiinale. aga kas meil on teisi hoovasid lisaks sellistele avaldustele, ma ei tea. kas äh, on võimalik läbirääkimistel lahendus saavutada või on liiga hilja, on neid, kes ütlevad, et on liiga hilja, et Assad on läinud liiga kaugele, võib-olla kolme ja poole aasta taga, taga oli veel võimalus lahendus leida, aga tegelikult on küsimus ju äh, et äh, see võimalus ei ole kuhugi kadunud, on võimalik, et rež-, kõik ütlevad praegu, et lühikeses perspektiivis opositsioon ei võida, seda ütlevad kõik. ja üldiselt arvatakse, et äh, kiiremas korras äh, on ebatõenäoline väline sõjaväeline rünnak, kui see on võimatu ja kuivõrd opositsioon ei suuda äh, Äh, kiiret lahendust leida, siis tegelikult enam mingit muud võimalust ei olegi, kui läbirääkimistel leida lahendus. moraalne küsimus on, kas me räägime läbi kurjategijaga või ei, aga tänane reaalne poliitika, reaalsus poliitikas tegelikult on see, et mida, mingit uut võimalust lihtsalt ei ole äh, lühemas perspektiivis. nii et tuleb kõigepealt leida läbirääkimistel poliitiline lahendus, aga samas tuleb muidugi hoida mõtmed rauad tules ja kui Julgeolekunõukogu saaks lõpuks kokkuleppele ja annab õigusliku aluse teistele meetmetele, siis tuleb ka need kasutusele võtta, mulle tundub vähemalt. Äh, sõjaväeline abi Süüriale, mina ei ole sõjaväeekspert äh, ja ega meie kõrg-, ega ka meie teenistuses ei ole sa-, tegemist ju salaluureorganisatsiooniga, meil on jah, teatud andmeid, aga see, mida me loeme, sest tegelikult äh, Assadi äh, valitsus ei oleks pidanud üldse nii kaua suutma vastugi pidada ja proua, te küsisite, et kas lii-, kas Süürias asi läheb sama jamaks kui Araabia riikides, Araabia kevade riikides. meie arvame, et Araabia kevade bilanssi vaadates eh, peaks asjast nii, siiski natukene nüüd asirikkamast rääkima, kõik ei lähe küll väga hästi, aga kui me ütleme, et kõik on halvasti, siis see pole ka õige, te viitasite Liibüale. Eh, Liibüa sai ühest türannist lahti, neil õnnestus eh, juurutada poliitiline üleminekufaas, mis võimaldas korraldada valimised, mis võimaldas ametisse nimetada valimiste tulemuste põhjal valitsuse, mida peetakse korralikuks valitsuseks Äh, riigis, mis aastakümneid on olnud diktatuuri äh, kätkes, ega see pole väga kehv tulemus. meie surve Araabia kevade riikides Tuneesias, Egiptuses või Liibüas on see, et kõik ei lähe sugugi mitte hästi ja oleks naiivne olnud ka arvata, et äh, riigid, kes aastakümneid on olnud kas türannide ähm, äh, all või äh, diktaatorite all Äh, nii kiiresti ka üle läheksid, äh, on täiesti selge, et äh, tagasiminekut teinekord juhtub, aga vähemalt nad on õiges suunas liikumas ja kui Süüria suudaks sama kaugele jõuda, siis ma arvan, et Süüria rahvale lõppkokkuvõttes see polekski nii halb lahendus. proua Brandner, kas äh, äh, osa Punase Risti läbi jagatud humanitaarabist on kuhugi kõrvale pandud, esimest korda kuulen sellist juttu Äh, räägin sellest oma kolleegidega EKO peadirektoraadist ja kui teil on lisainformatsiooni, siis hea meelega edastan selle äh, EKO tea-, peadirektoraadile, aga nagu ma ütlesin, pole kunagi varem kuulnud sellist juttu ja ei oska teile ka vastata, ma ei saa öelda, et asi ei ole tõsi, aga samas ma ei saa ka teistpidist väita, kui teil on infot, siis ma edastan selle EKO peadirektoraati ja olge veendunud, et me tegeleme asjaga. Teie teine küsimus? selline küsimus, äh, kas me peaksime Iisraelil paluma piirid avada, mulle sellised küsimused ei meeldi. Äh, noh, teate, ma ei tea, kas peab Iisraelilt küsima, kas nad peavad piirid avama ma arvan, et kui nad need piirid avaks, siis äh, mõned probleemid kaasa tooks äh, Iisraeli äh, riigi julgeoleku jaoks. aga kas me peaksime seda nende käest küsima, ma annan teie küsimuse edasi oma poliitilistele ülemustele, kolleegidega mõtleme asjale, ütleme, et üks parlamendi kõrgeauline äh, saadik, nagu seda proua Brandner on, äh, mõtleb sellele väga tõsiselt, ei muiga selle juures, siis siis me võtame ka selle tõsiselt arvamusele. härra Salafranca, teie küsimus oli humanitaarkoridor, äh, äh, lennukeelutsoon Süüria puhul, ma ei tea, kuidagimoodi tuleb kindlasti olukord äh, sellisel juhul ju ka turvaliseks muuta, see tähendab väga paljude jõudude kasutamist äh, ja eeldab see Julgeolekunõukogu resolutsiooni. kas realistlik on see, et homme antakse see selline ähm, õigus? ei kui ma vaatan seda, mida ütlevad venelased ja mida ütlevad hiinlased, siis ma küll ei arva, et homme oleks võimalik resolutsioon saada, mis annab rahvusvahelisele õigusele turvata humanitaarkoridori, luua üldse selline koridor ma arvan, et äh, mitte ei tohiks sellest mõttest jah, äh, loobuda, see on hea mõte, aga tuleb siiski arvestada sellega, milline on tegelik olukord. olukord on muidugi äh, väljakannatamatu, iga päev tapetakse seal inimesi valimatult ja asi läheb järjest hullemaks, aga pff, probleem on Julgeolekunõukoguga. suur tänu, härra Mingarelli. Tema ekstsellents, härra suursaadik, teil on sõna. Try to answer these questions as quickly as possible, I know you are running out of time. suur tänu, ma üritan küsimustele vastata nii kiiresti kui võimalik, ma tean, et aeg on otsas ja härra Mingerelli väga pikalt ja laialt vastas juba paljudele asjadele, nii et ma ei hakka seda kordama, siin räägiti sõjalise sekkumise võimalused, sellest, kas teised riigid võiksid teha rohkem. sõjalise sekkumise võimalus, lennukeelutsooni sisseviimine, jah, sellest on väga palju räägitud, paljud inimesed arvavad, et see oleks alguseks päris hea võimalus selleks, et režiimile survet avaldada New Yorgis meie minister tegi selle avalduse paar nädalat tagasi ja ütles, et äh, võib-olla oleks see äh, hea selleks, et lõpetada äh, valimatu tapmine, kuid nagu me teame, ÜRO Julgeolekunõukogus on need asjad praegusel hetkel blokeeritud. ja kui ei toimu mingit liikumist seal, siis ei ole võimalik ka midagi ära teha ja kui mõni riik seda üksi teeb, siis äh, võib-olla alguses küll oldaks rünnakuga rahul, kuid ilmselgelt äh, järgneksid sellele kriitikanooled. mis puudutab PKK-d ja olukorda seal, siis mind üllatas see küsimus, mille härra Hadži Georgiou esitas olukord Süürias ja Türgis on, olukorrad Türgis ja Süürias on täiesti erinevad. Süüria puhul on tegemist režiimiga, mis on lämmatanud opositsiooni, mis ei luba opositsiooni, seal ei ole opositsiooni, sest opositsioon ei ole lubatud. teiselt poolt aga me räägime riigist, mis on päris demokraatlik ja ma arvan, et rohkem ei ole vaja siia juurde lisada mis puudutab PKK tegevust siis see ei ole juhus. PKK on äh, äh, terroriorganisatsiooniks kuulutatud äh, Euroopa Liidus ja sellepärast olen nõus sellega, mida ütles härra Salafranca Euroopa Liidu toetuse kohta Türgile T. piirikontrollid, jah osa piirikontrollist on opositsiooni käes. nii et äh, osa lõike piiridest on valitsuse kontrolli all, teine osa opositsiooni all. inimesed tulevad Türki sellepärast, et äh, natukene aega tagasi me loobusime viisanõudest. jah üha rohkem on äh, konfliktil kodusõja märke, me võib-olla peaksime ka seda nimetama kodusõjaks, kuid see ei tähenda seda, et me ei peaks sekkuma, ükskõik kuidas me seda konflikti nimetaks. ja härra Mingarelli ütles täiesti selgelt, et äh, praegusel hetkel äh, ei ole seal võimalik sekkuda. kuid mida siis teha? ma arvan, et me peaksime usaldama opositsiooni, opositsioon peab ennast kokku võtma. me ei saa neile anda sõjavarustust, me võime anda neile abi selleks, et opositsioon organiseeruks, et opositsioon oleks paremini esindatud. see on kõik, mida me saame teha. kuid võib-olla peavad asjad minema veelgi halvemaks selleks, et midagi hakkaks liikuma. mõned riigid, mis praegu on sekkumise vastu, saavad siis aru, et asjad lähevad käest ära ja et tuleb reageerida. nii et äh, meie kõik jõupingu-, meie kõikide jõupingutused Euroopa Liidu teiste riikidega, meie riigi jõupingutused peavad järgnema me nägime, mis juhtus Aafrikas ja teistes äh, maailma piirkondades, nii et tõesti on viimane aeg reageerida. selline on praegune asjade seis. ma ei tea, kas ma unustasin mõne esitatud küsimustest, kuid härra Mingarelli vastas juba nagunii peaaegu kõikidele küsimustele, kui midagi siiski unustasin, siis andke teada. suur tänu, härra Mingarelli, suur tänu, härra suursaadik, kolleegid, meil on ette nähtud arvamuste vahetus Mali äh, välisministriga paari minuti pärast. suur tänu kõigile!